okei okay,, kolleegid. kolleegid, vabandan, et natukene hiljaks jäin. järgmine päevakorrapunkt on äh, suuruste ja kaalu direktiiv, arvamuse vahetus raportööri härra Leitfriediga, palun. Ähm, suur tänu, härra esimees, kõrgesti austatud kolleegid. kui ma otsustasin et ma soovin kirjutada raportit selles küsimuses, oli üks asi mulle täiesti selge. et tegemist on ühe kõige vastuolel, vastuolulisema küsimusega, mida ma olen käsitlenud Euroopa Parlamendis. täiesti üllatuslikult, aga pean nüüd tunnistama, et võimalikud vastuolud ei ole nii suured, kui ma eeldasin, aga nüüd on tulnud päevavalgele selliseid punkte, mis minus väga palju imestust äh, tekitavad. toona, kui mind nimetati raportööriks, ei aimanud ma, et väljaspool saadikute ringi on äh, inimesi, kes, kellele ei meeldinud minu raportööriks nimetamine, sest arvati, et ma olen eelarvamustega. ma ei ole eelarvamustega. aga mul on kahju, et see, mida ma kartsin, et mis tuleb, see tuligi. et meil ei ole mingeid aluseid. komisjoni ettepanek koostati minu arvates liiga rutakalt ja võib-olla küll nüüd äh, selle ettepaneku poolt või vastu, aga on täiesti selge, et ta on puudulik, et seal on probleeme. kui vaadata nüüd seda teksti, mis esitleti, siis minu arvates on siin tõesti nii mõnigi viga läbi lipsanud äh, ja ma olen jurist ja tunnistan teile ausalt, et mul on väga raske lugeda seda, mis on siin kirjas ja veel raskem tõlgendada, mis on siin kirjas. asjad ei ole selged, nagu öeldud. Eh, dokument on rutakalt kokku pandud, ettevalmistustöö oli halb ja suure tõenäosusega on ta täiesti kontraproduktiivne sellele, mille, mida sooviti esialgselt saavutada võib-olla oleks pidanud sügavamalt analüüsima seda, mida ette pandi. komisjoni ettepanekus on erinevad, mitu erinevat osa, ähm, mis puudutavad nii raskeveokeid kui ka sõiduautosid ja komisjoni ettepanekus on ettepanekud, mis esialgu tundusid mõistlikud, teised pärast teatud analüüsi mõistus, mõistlikud ja olenevalt ka sellest, millist parteid esindada, tundusid osad ettepanekud kas siis mõistlikud või mittemõistlikud. aga kui nüüd seda kõike sügavamalt analüüsida, siis tekivad tõesti sellised üllatushetked ja ma tõesti palun, et et äh, kolleegid äh, mõtleksite selle asja peale järele. ja ma saan aru, miks osadele see ettepanek meeldib, aga ma arvan, et aruteludes me peaksime siiski rääkima ka piiriülesest transpordist äh, suurte raskeveokitega ja et milliseid probleeme see kaasa võib tuua komisjoni ettepanekus on mitu osa, nagu öeldud, ja kõige vastuolulisem on minu arvates see osa, mis puudutab äh, piiriülest äh, transporti pikkade raskeveokite puhul. minu arvates ei ole päris selge see, äh, kui rasketest raskeveokitest me räägime. on tehtud ettepanek hiigelsuured raskeveokid äh, Äh, lubada teedele siis, kui äh, mõlemas riigis on need raskeveokid lubatud. komisjon eeldab, et sellel ei ole rahvusvaheline konkurentsivõimele mitte mingit mõju, sellepärast et see puudutab ainult kahte riiki. mina usun, et juba selline eeldus on täiesti vale ta on vale sellepärast, et kui kaks riiki otsustavad, et piiriüleses transpordis on lubatud hiigelsuured raskeveokid ja et kui teised riigid eh, seda ei tee, siis teiste riikide jaoks on tegemist eh, konkurentsi moodustu- mo,, moonutamisega Äh, väga tähtis on äh, mõelda selle peale, millal tohib kasutada neid õigelsuuri raskeveokeid ja millal mitte, on väga tähtis. minu arvates on kogu see õiguslik lähenemine selles ettepanekus täiesti väär. teiseks tuleks arvestada ka sellega, et ei ole mõjuhinnanguid tehtud äh, selle ettepaneku kohta ei majanduspoliitilisi mõja, mõjuhinnanguid ega ka keskkonnapoliitilisi või transpordipoliitilisi mõjuhinnanguid kuidas äh, mõjutab äh, see näiteks seda, et me soovime maanteetranspordilt üle minna raudteetranspordile. mitte midagi selle kohta pole öelda ja on neid, kes ütlevad, et see ei mõjuta, asjad jäävad nii, nagu nad on, lihtsalt et äh, teedel on vähem raskeveoke, teised ütlevad, et ei, ei, siis tuleb raudteetransport tagasi maanteele, aga meil ei ole ühtegi uuringut, mis seda kinnitaks, tõestaks. parlament äh, mingil hetkel üritas oma uuringut läbi viia ja uuringu tulemus oli, et nad ka ei tea, mis juhtub. uuring oli väga huvitav. tulen selle juurde tagasi. see oli huvitav, aga see ei aidanud meid mitte grammi võrragi edasi. selline on olukord praegu. täiesti selge on see ja komisjon seda ka ei ole maininud, et need hiigelsuured raskeveokid on tegelikult ühendvedude jaoks äh, äh takistavad sest praegusel hetkel vagunid ei ole tehtud nii, et saaks eh, suuri, hiigelsuuri veokeid nendega vedada. kui seda soovitakse, aga siis tuleks seda selgelt välja öelda. mulle tundub, et see kõik näitab, et ettevalmistustöö ei olnud piisav ja et see komisjoni ettepanek, eh, ütlen nüüd seda täiesti ausalt, et seda komisjoni ettepaneku taga olid huvid, mis ei arvesta avaliku, avalike huvidega. teine osa, see, äh, need aerodünaamilised parandused, jah, esmapilgul tuleks öelda, et jah, me oleme kõik sellega nõus, aga samas, kui põhjalikumalt analüüsida, siis selgub, et seda küsimust on vaja veel arutada. näiteks ühendveod jälle. kuidas ühendveod välja näevad siis, kui äh, aerodünaamilised äh, parandused äh, aerodünaamilised haagised on pikemad ja mis siis saab, kui need äh, raskeveokid tõstetakse rongidele, mis saab siis, kui neid aerodünaamilisi osi kahjustatakse ja teiseks, kas need äh, parandused ka tehniliselt üldse mõttekad on? eriti kui me mõtleme, et äh, meil tuleb tõesti arvestada ka sellega, millal nad avaldavad positiivset mõju. nimelt siis, kui tegemist on väga pika sõiduga ja väga kiire eh, sõiduga. kahjuks aga ei ole ka selle kohta meil mitte ühtegi tõestusmaterjali, eh, millest eh, lähtuda. mis mind ärritas ja mis tuleb ka tõstatada, on järgmine küsimus. nimelt, et need reeglid on juba olemas määrus tuhat kakssada kolmkümmend aastast kaks tuhat kaksteist, kus on kirjas, et on aerodünaamilistele lisanditele reeglid ja kõik, kes neid äh, lisandeid toodavad, on sellest teadlikud. paljud raskeveokite äh, tootjad aga ütlevad, et äh, neile piisab praegusest reguleeringust ja neil ei ole vaja midagi uut, mitte mingeid parandusi või mingit konkureerivat direktiivi sest sellest ei oleks mitte midagi, sellest ei oleks mitte mingit kasu. kolmas punkt. see on kahe poolega. ma olen nõus sellega, et raskeveokid peavad muutuma turvalisemaks, äh, selles suhtes komisjoni ettepanek on täiesti õige. aga mulle ei meeldi see, et kõik need meetmed peaks siis olema äh, vabatahtlikud. kui on olemas mõistlikud ohutusmeetmed, siis tuleks need ka Euroopa Liidu tasandil kohustuslikuks muuta. ja mina leian, et äh, massi, veokimassi kontroll on mõistlik küsimus, sellega tuleks edasi minna. küsimus on ainult selles, need, küsimus on nüüd selles, et need äh, massisensorid äh, ja seda tuleb mul ka oma töödokumendis parandada. küsimus on selles, kas praegu on võimalik neid sensoreid äh, raskeveokitele paigaldada? ja äkki tuleks rääkida ka sellest, äh, kas on mõistlikumaid äh, lahendusvõimalusi. kohe kindlasti on meil vaja siiski süsteemi, mis veoki massi kontrolli lihtsamaks teeb nüüd delegeeritud õigusaktid, nende kohta ütlen väga vähe, minu arvates kui tegemist on poliitilise otsusega, siis peab otsustama see koda ja ei ole vaja seda delegeeritud õigusakti kaudu teha. lugupeetud daamid ja härrad äh,, härra esimees, töödokument on tegelikult valmis, väga raske on midagi mõistlikku sellest komisjoni ettepanekust teha. koos äh, kolleegidega üritan siiski äh, midagi kokku panna, aga ma saan aru ja olen juba kuulnud osadelt kolleegidelt, et nad leiavad ka, et mõistlikum oleks saada komisjonilt parem ettepanek, mis oleks põhjalikumalt läbi töötatud ja mis arvestaks kõikide nende probleemsete küsimustega. suur tänu, härra esimees. vabandust, et nii pikalt rääkisin, aga kuna tavaliselt olen napisõnaline, siis äkki annate andeks aitäh ja enne kui annan sõna variraportöörile, siis tervitan äh, turismi äh, sektori esindajaid Maltalt, siin on viiskümmend inimest, nad on täna meie komisjoni külalised. nii et, et te olete siin teretulnud ja saate kuulata meie arutelusid. ma paluksin, et variraportöörid teeksid nii lühidalt kui võimalik aga härra Savara Rahvapartei nimel äh,. Sarvamaa, vabandust äh,. esimees, see töödokument, mille üle me mõtteid vahetamine on väga huvitav, ma keskendun äh, peamiselt esimesele punktile selles töödokumendis, see räägib veokite piiriülesest liikumisest ning tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele asjale, millest ma päris hästi aru ei saa kõigepealt majanduslik mõju. Äh, nende pikkade haagisveokite mõju majandusele piiriülese liikumise puhul. ma tahaksin esitada küsimuse, kas tegemist on argumendiga, mis kehtib kogu Euroopa Liidu ulatuses? Te ütlete, et sellel on majanduslik mõju, kui sellel on majanduslik mõju ühele või kahele liikmesriigile, siis on teine asi kui see, kui sellel on majanduslik mõju kahekümne kaheksale liikmesriigile. nii et, et ma ei saa päris hästi aru, mida selle majandusmõju all mõeldakse. teiseks, töödokumendis on kirjas et piiriülese liikumise keelamine Ehm, on, äh, et mõnede liikmesriikide vahel on nende veokite liikumine keelatud. mina küll aru ei saa, et komisjon oleks midagi ära keelanud. komisjoni ettepanekut ma loen välja seda, et need, need liikmesriigid, kes sellega nõus on, võivad lubada nende sõidukite liiklemist üle oma piiride. kolmandaks äh, tsiteerin töödokumenti, kus te ütlesite selleks, et säilitada liikmesriigide õigused lähimuspõhimõtte osas tuleks selgesõnaliselt keelata äh, nendel veokitel liikmesriide vahelisi piire ületada. nii palju, kui mina lähimuspõhimõttest aru saan, äh, see küll äh, sinnapoole ei lähe. seda võib otse vastupidi näha kui sekkumist lähimuspõhimõttesse, me hakkame piirama liikmesriikide lähimuspõhimõtet seda juhul, kui me selgesõnaliselt keelame ära piiriülese liikluse. Need on kolm peamist asja, mis mulle pisut muret teevad, muidu on siin väga häid asju aerodünaamilisi omadusi parandavate vahendite kohta. me peame äh, arvestama nähtavusega ja, ja nende vastupidavuse ja kõige muuga veel üks asi. siin dokumendis on elemente, mille puhul me eelistaksime kohustuslikke meetmeid. näiteks, mis puudutab äh, vedukikabiinide disaini muutust. ja ilmselt ma tulen selle teema juurde tagasi ka edasistes aruteludes ja mis puudutab veokile paigaldatud kaalumisseadmeid, siis raportööri arvates peaksid need olema kohustuslikud. Äh, need on mõningad peamised probleemid, millele tahtsin keskenduda. ja nagu kuulsite, mul on mõningaid reservatsioone selle töödokumendi osas Äh, kolleegid, kuus inimest on äh, sõna soovinud, seitse nüüdseks juba. ja nüüd veel proua Maisner ka. kaheksa koos proua Šehnolovaga. minul ei ole midagi selle vastu, kui me ettenähtud ajast üle lähme. aga Äh, kui need kaheksa inimest sama asja hakkavad ka kuulamisel kordama, mida nad nüüd praegu kavatsevad öelda, siis see küll ei lähe. nii et, et palun pidage äh, seda äh, silmas, sellepärast et kui te hakkate ennast kordama, siis ma olen väga kuri. niisiis, pidage meeles, meil on tulemas ka kuulamine. härra Penjon järgmisena liberaalide nimel. ja pidage palun kolme minuti ajapiirist kinni Äh, Brian, enne kui ma alustan, äh, kas äh, kuulamine ikka toimub? okei okay.. alustan härra Leisfriedi esialgsetest märkustest, mis puudutasid seda protsessi esimestel variraportööride kohtumisel me otsustasime väga kindlalt, et me teeme konstruktiivset tööd selleks, et seda dokumenti paremaks muuta ning äh, otsustasime mitte mõelda sellele, kuidas see dokument on kokku klopsitud. üldiselt mulle ei meeldi see, et lubatakse nende äh, ülipikkade haagisveokite kasutamist. me peame Äh, arvestama, milliseid kulusid see tekitab liikmesriikidele, nad peavad äh, parandama oma teede infrastruktuur, infrastruktuuri ja need kulutused võivad olla üsna märkimisväärsed. ma arvan, et meil on vaja pragmaatilisi lahendusi ning äh, head tööraamistikku. alustaksin ka lähimuspõhimõttest kui Austria eh, teed ja Austria inimesed ei ole eh, nende ülipikkade veokitega rahul, siis ei tohiks neid neile peale suruda. nii et, et mina toetaksin siin küll lähimuspõhimõtet. aga ma olen härra Sarvamaaga nõus, et, et et kui äh, on tegemist maanteega, mis, äh, mis jääb piirile ja kui mõle- ja on tegemist äh, riikidega, kus mõlemal on äh, lubatud need ülipikad haagisveokid, et ei saa, ei ole mõtet niimoodi, et kui see veok jõuab piiri äärde, siis laaditakse kaup maha ja teiselt pool piiri jälle samasuguse veoki peale ümber. pragmaatiline lahendus oleks, et me peame kinni kõigepealt lähimuspõhimõttest ja teiseks äh, Eh, kehtestame sellise süsteemi, et selle asemel eh, lähtume põhimõttest, et, et kui miski asi ei ole otseselt ära keelatud, siis ta on lubatud, nii et, et liikmesriikidel on eh, manööverdamisruum nende suurte veokite kasutamise puhul äh, ja aluseks peab olema loomulikult see, et infrastruktuur vastab äh, selliste veokite jaoks vajalik, nii et mina jätaksin selle küll liikmesriikide otsustada. aga aga aga samas jääks ära see probleem, et neid ülipikki veokeid jagatakse, kasutatakse seal, kus infrastruktuur ei ole nende kasutuseks vastav ma arvan, et äh, missugune sõnastus me, meil ka lõpuks jääks, peab olema selline, et seda ei saa kuidagi kuritarvitada. me peaksime just keskenduma, ma ütlen, äh, suurematele veokitele nüüd, äh, mis puudutab äh, kaalu, sõiduki kaalu, siis ülekaal on väga tõsine probleem. ma arvan, et me peaksime läbi viima mõjuhinnangu, äh, sest nagu härra Leifrid ütles, meil on väga palju erinevaid tehnilisi vahendeid selle sõiduki massi kindlaks tegemiseks ja peame vaatama, milline osalisem äh, Äh, ja see et, et viis protsenti võib sõiduk olla ülekaalus, see on minu arvates liiga palju ja süsinikuheidet vähendavad innovat-, innovatsioonid, nendega ma olen nõus. ja lõpetuseks. ma arvan, et meil on probleem nüüd neljakümne viie jalaste konteineritega. Need ei Äh, ei sobi, kui äh, veokid laaditakse rongidele, nii et, et äh, me peaksime siin midagi ette võtma, aga aitäh raportöörile ja loodan, et töö jätkub. härra Kraamer Roheliste nimel. jah, jah, ka mina tänan raportööri ja suur tänu selle sissejuhatuse eest, jah lähimuspõhimõte, küll, aga meil on vaja Euroopa Liidu reegleid, meil on neljakümne tonni piirang, meil on pikkuse piirang, see on Euroopa tasandil paika pandud. muidu võiks üks riik öelda, et meie oleme nõus kolmekümne tonniga ja kõik ülejäänud Euro eh, teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest saaks sinna sisse sõita, see oleks küll suurepärane lähimuspõhimõte, kust üks lõikab kasu ja kõik teised peavad vaatama, kuidas nad ise saavad. ja just sellepärast ongi meil need ühised reeglid. ja erand toona Soome ja Rootsi puhul oli, kui nad liitusid, et jah, teie oma riigis võite seda teha, aga mitte mujal. ja sellepärast ongi meil vaja Euroopa Liidu reegleid, kolm aastat tagasi volinik ka seda ütles, kuid siis lobistid avaldasid talle korralikult survet ja siis äkki eh, tõmbas ta saba jalge vahele jah, otse loomulikult. sellise dokumendi puhul mõjuhinnangut mitte teha, mis saab kuludest, mis juhtub? see oli kus te olete varem midagi sellist näinud? ma tahan ikka põhjendusi näha, tahan teada, mis juhtub. kui äh, Austria ütleb, et ta peab viis miljardit kinni maksma, siis komisjon peaks mõtlema ka selle peale, kuidas seda rahastada, kuidas sellega hakkama saada. ja otse loomulikult me oleme selle poolt, et me vähendame heitmeid aga kas seda on võimalik ainult aerodünaamiliste muudatustega võimalik teha? miks praeguste äh, paranduste ja pikkuse vähendamise või parandamisega ei ole mitte mingeid uuringuid tehtud. kas selle kaudu ei ole võimalik heitmeid vähendada? mulle tundub, et seda argumenti kasutatakse ainult selleks, et veokit pikemaks venitada. mis saab mõjuhinnangust, mis saab siis, kui on ühendveod, mis saab siis, kui maanteetransport viiakse raudteele? võib-olla aerodünaamiliste muudatustega saame me CO2 heitmeid äh, Äh, vähendada ühe protsendi võrra, aga samal ajal, kui me viime transpordi maanteelt raudteele, äkki siis saab kokku hoida kolmkümmend, nelikümmend protsenti, just seda oleksingi ma teada tahtnud, aga uuringuid ju ei tehtud. jah, ohutusnõuded, need on ka meie jaoks tähtsad, need on elementaarsed ja seal ütleb komisjon, oh ei, see on vabatahtlik otsus, me ei hakka siia sekkuma. just seal oleks pidanud härjal sarvist äh, äh haarama seal oleks pidanud kontrollima. meie oleme ühes kohas kohale käinud ja näinud, et äh, on selliseid raskeveokijuhte, kes on kontrollimisasutusele helistanud, öelnud, et ma olen seitseteist tundi roolis olnud, palun tulge mind kontrollima, sest äh, boss ei luba mul peatuda ja puhata. aga ma ei jõua enam ja nüüd ütleb komisjon, et ei, meil ei ole vaja mingeid ohutusnõudeid, nii et tõesti, mõjuhinnang on A ja O, see on hädavajalik ja kui me jõuame kokkuleppele, et meil seda on vaja, siis ma tõesti pooldaks seda kõike, aitäh! okei okay,, that's the hästi, nüüd on variraportöörid helis- eh,, rääkinud, nüüd anname eh, sõna parlamendi liikmetele, proua Pööker, härra Pööker. härra Pööker, suur tänu, suur tänu raportöörile poolt, sest tõesti tegemist on arutlust äh, vajava küsimusega. suur tänu, et ta kõik need kriitilised küsimused välja tõi. ma tahan lühidalt rääkida kolmest punktist esiteks, nii nagu raportöör juba mainis, komisjon leiab, et äh, kui tegemist on piiriülese transpordiga ja kui seda lubatakse, siis see ei mõjutaks äh, kedagi ega midagi. mina olen veendunud, nagu ka raportöör, et sellel on suured mõjud konkurentsivõimele sellepärast et konkurentsisurve suureneks. mõelge nüüd äh, nende riikide peale äh, põhja pool ja lõuna pool Alpi mägesid. Äh, kui seal lubataks neid hiigelpikki veokeid, see tähendab siis, kui osades riikides oleks need lubatud, siis teised riigid satuksid surve alla ka neid lubada. nii et tegemist oleks konkurentsisurvega nendele riikidele ja see ei saaks olla meie eesmärk. sellepärast, et äh, see tähendaks, et kõik on sunnitud seda tegema. ja teiseks see, mida uuringus ei ole mainitud, nimelt äh, taristu kohandamine. taristu kohandamine muutuks rahvamajanduslikult täiesti mõttetuks, sellepärast et kulud äh, oleksid üüratult suured, Austrias näiteks viis miljardit eurot selleks, et need vajalikud kohandused teha, selleks et võimaldada nende pikkade haagisveokite liiklemine. nii et äh, ma saan aru, et kui teil on Soomes ja Rootsis see taristu olemas ja see on mõistlik, siis miks mitte, aga äkki me peaksime siin endalt küsima, et kas meil ei oleks paremad riiklikud reeglid, mitte aga Euroopa tasandi reeglid ja kolmas küsimus, mille tahaksin tõstatada, on äh, mitmete liiklusvahendite äh, ühendamine, me ju üritame siin tõesti pikkade distantside puhul võimalikult palju transporti äh, raudteele viia aga kui me nüüd lubame need hi hiigelpikad veokid, siis tegelikult me õõnestame seda kontseptsiooni, mille osas me oleme kokku leppinud ja peale selle kujundatakse riikide eelarvetele väga-väga suurt survet. suur tänu, järgmisena härra Ertug. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. lühidalt siin toodi välja positiivsed punktid ja neid tasub tõesti toetada, eriti see, mis puudutab aerodünaamilisi muudatusi, on täiesti ilmselge, et need on head ja ma toetan ka seda punkti. mulle meeldib see, et see aitab ka tegelikult ühendada erinevaid äh, transpordivaldkondi ja seda, et me üha rohkem läheb transporti raudteele. mulle toetab äh,, mulle meeldib ka see vedukikabiini uus äh, disain, sest sellega on võimalik äh, inimohvreid vähendada mis aga otse loomulikult ja tulen nüüd selle juurde tagasi, mida ütlesite teie, härra esimees, me ei peaks kordama seda, eh, mida me ütlesime juba uuringu esitlemisel, aga see on kõige tähtsam küsimus selles raportis. see raport on põhimõtteliselt hea, tegemist on korralikult koostatud raportiga, aga see raport eh, moonutab pilti sellepärast, et siin on taga see poliitiliselt põletusohtlik teema piiriülese transpordiga ja tegelikult äh, siin on äh, tegemist põhimõttelise küsimusega, et kas meil on võimalik sellega toetada seda, et maanteetransport ja ka ülejäänud äh, transpordiliigide puhul et hakatakse pigem eelistama raudteetransporti. niikaua, kui meil ei ole selle kohta tõestust, jääb see probleem püsima. ja ma olen veendunud, et tegelikult liigutakse rohkem raudteele. ma ei taha siin hakata rääkima üksikasjadest taristu osas ja ohutuse küsimustes, aga ühte punkti tahaksin siiski tõstatada, nimelt seda, mida ma ka eelmine kord ütlesin. väga paljud logistikaettevõtted, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei ole endale selgeks teinud, mida tähendab siis, kui need ülisuured ülisuured ettevõtted hakkaksid pikkadesse haagisveokitesse investeerima. ja lõpetuseks veel üks lause. Saksamaalt on mul siin äh, Transaktuelli ajakiri, need on logistikafirmade ajaleht on see ja nemad toetavad pikki haagisveokeid ja nad ütlevad siin, et need raskeveokid, mis praegu ringi sõidavad Nad sõidavad iga päev viissada kilomeetrit. mäletate meie valge raamatut, me ütlesime, et alates kolmesajast kilomeetrist soovime me transpordi viia raudteele. see on täiesti kontraproduktiivne ja pikkade haagisveokide toetajad ütlevad seda ka selgelt välja, nii et ma arvan, et seda tuleks ka komisjonile öelda ja kõik, mis on alla kolmesaja, võib siis jääda tõesti autodesse. proua Maisner, palun. jah ma teen hästi lühidalt, nii et saame aega kokku hoida, ma ei hakka kordama. ma arvan, et väga tähtis on siin medali kõiki külgi vaadata. meie raportöör härra Laisfrid ütles, et see ettepanek tuli liiga rutakult ja hiljem ta ütles, et piiriülest transporti poleks pidanud sinna sisse kirjutama, aga mäletate, meie ütlesime, et meil tuleb leida lahendus, mis äh, mille puhul logistikaettevõtted teavad selgelt, mis on siis lubatud, ehk et kas on võimalik üle piiri sõita või mitte, ehk et me ise nõudsime seda ja on tõesti väga palju kogemusi, katseid, mina olen Alam-Saksimaalt pärit ja meie kogemused on vägagi positiivsed ja ei olnud nii, et raudteetranspordilt mindi uuesti üle maanteetranspordile. ja peale selle ei tohiks mitte kedagi sundida neid pikki haagisveokeid kasutama aga nagu öeldud, meil on vaja mõistlikke veokeid, mida me saaksime kasutada kogu Euroopas ja laevu saame me kasutada ka kanalitel ja jõgedel, aga ainult seal, kus nad on olemas, nii et kui ei soovita neid pikki haagisveokeid kasutada, siis ei pea ju seda ja ma arvan, et me peame lihtsalt transpordiettevõtetele selle selgeks tegema, et tegemist on lihtsalt ühe lisavõimalusega. Mr Cock härra Koch, kaks minutit, palun. jah, suur tänu, härra esimees. ma arvan, et inimesed ei oota in-, poliitikut, et nad ütleksid, et mis, midagi ei ole võimalik teha ja miks mitte. Nad ootavad meilt lahendusi ja neil on õigus sellele. Nad ootavad ka selleks, et meie maanteetransport muutuks ohutumaks ja puhtamaks. ja siin ei piisa sellest, et me hakkame keelama pikkadel haagisveokitel piiri ületamist, vaid me peame välja töötama paremad raamtingimused, me peame välja töötama kontseptsioonid uutele raskeveokitele, me peame paika panema kohustuslikud äh, abisüsteemid ja ka kaalukontrollid. ja veel üks asi, mida tahtsin öelda, raportöör ütles, et ei ole tehtud mitte mingit mõjuhinnangut, et ei ole mitte midagi öeldud selle kohta, mis puudutab ühendvedusid ja transpordi minekut äh, tra raudteelt teedele. minu arvates ta sellega eksib, need uuringud on olemas ja kahju, et ta pole neid lugenud. Is... järgmisena kõneleb proua Senelova suur tänu. püüan teha lühidalt. kõigepealt ma tahan tänada härra Laifredi väga selge arvamuse eest sellel teemal. ja ma loomulikult mõistan seda survet, mis naaberriikidest on tunda, seda rääkis ka härra Birken ma arvan, et pärast kolmesaja kilomeetri läbimist peaks ikkagi transport toimuma raudtee kaudu. see tähendab, et on vaja ka nende eh, suurte autode kaalu pidevalt teada, nad on meie teedel ja tegelikult rasked autod eh, mõjuvad teedele väga hästi, näiteks niimoodi on Tšehhi Vabariigis, aitäh, härra Pahv jah, suur tänu, härra esimees ma arvan, et mul ei ole siin vaja hakata rohkem kasutama neid poolt- ja vastuargumente. Need on siin juba piisavalt välja toodud ja siin meie koosolekutel ja ka täna mitmeid kordi juba välja toodud, sellepärast keskendun kolmele punktile. esiteks lähimuspõte, jah, kohe kindlasti olen mina lähimuspõhimõtte toetaja, aga olen nõus kolleeg Hubert Birkeriga, kui kaua võib üks riik, eriti siis, kui tegemist on strateegiliselt tähtsa äh, riigiga teiste riikide vahel sellele konkurentsisurvele vastu panna. kolleeg Birker mainis siin Alpide riike, aga ma leian, et tegelikult transiitriigid üleüldiselt on siin ohustatud ja ma kardan, et nad ei suuda sellele konkurentsisurvele pikalt vastu panna. teiseks ma leian, et kohe kindlasti on ka nende uute seitsmekümne viie jala suuruste Äh, konteinerite toetajaid, ma arvan, et äh, siin on tõesti vaja mõjuhinnangut äh, komisjonilt, et toetatakse ühend vedusid ja tõesti, mis puudutab seda neljakümne viie konteineri küsimust, siis raskeveokide puhul me ei suuda seda mõju ette näha. ma oleks soovinud, et me oleksime ka selles küsimuses äh, uuringu korraldanud ja kolmandaks viimane näide ja ma loodan, et kolleegid seda raportit koostades ei ole takerdunud praegusesse seadusesse, seadusandlusesse, sellepärast et praegu nelikümmend tonni lubatud piirideüleselt ja piiris, riigi sees nelikümmend viis tonni, aga samas Beneluxi riigid on omavahel sõlminud lepingu, kus nelikümmend neli tonni lubatud ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist on Prantsusmaal ka lubatud nelikümmend neli tonni. piiriüleselt aga see pole lubatud vastavalt põhjenduspunktile kaksteist praeguses äh, seaduses. ma arvan, et me ei tohiks neid asju omavahel segamini ajada nende tõeliselt suurte pikkade haagisveokidega. In... enne kui ma annan sõna komisjonile, natukene ka enda poolt. minule tundub, et nende uuringute põhjal, mida me oleme läbi viinud ja siis eh, ka eksperdi arva, arvamuste põhjal, Eh, on kogu põhjus selles, et maanteetransporti tahetakse teha eh, odavamaks, aga mina ei usu, et selle suuruse suurendamisega me seda teeme. mina toetan väga raportööri positsiooni, eh, mis puudutab piiriülest megaautode liikumist. siin on oluline subsidiaarsuspõhimõte tuleb mingisugune tohutu suur auto ja mis siis saab, kui see riik, kuhu see auto siseneb, ei taha nii suuri autosid oma teedele lubada? sest need autod võivad olla kas kaupa täis või mitte, aga tegelikult ei ole ju mingit garantiid, et et millised kaks riiki tahavad seda, sest näiteks Belgia tahab, aga vahepealne riik näiteks ei taha, siis on ikkagi eh, see tegemist eh, segadusega, nii et minu arvates lahendus oleks see, et kas neid lubatakse või üldse ei lubata ja eh, nagu Maicel ütles, meil on vaja Euroopa reegleid, et asjad korda saaksid. me oleme siin eh, transpordikomisjonis lähimuspõhimõtte eest eh, väga palju võidelnud, aga me ei saa öelda, et kui tegemist on mingisuguse ebamugava olukorraga, siis kasutame lähimuspõhimõtet. peab ikkagi olema nii, et kas reegel on paigas või ei ole. ja siis eh, üks inimene ütles, et eh, tema tahtis rääkida eh, eh, nende suurte autode koha pealt nii nagu nagu mingisugune kõrvalseisja, et kui maanteetransport tänu, tänu nendele suurtele autodele muutub odavamaks, siis see tekitab tohutuid sotsiaalseid probleeme see tähendab, et sotsiaalsed kulud tõusevad, tõuseb kulu eh, taristule ja keegi ei ole öelnud, kes selle eest maksma hakkab. ilmselt ikkagi maksumaksja. ja minu lõppmärkus on selline, et ma olen vaadanud mm, väga tähelepanelikult, mis toimub minu kodupiirkonnas Kirde-Inglismaal ja eh, seal on tohutult palju, eh, tohutult palju eh, suuri autosid, aga paljud nendest on tühjad. Eh, viiskümmend protsenti on minu arvates nendest tühjad ja, aga mina ei saa lihtsalt aru, sest inimesed ütlevad, et ikkagi on rohkem vaja ja sellel põhjustel ja, ja ka tänu eh, sellepärast, et puudub taristu, eriti minu koduriigis, ma ei, mulle ei meeldi selle ettepaneku idee aga vaadates komisjoni dokumenti üleüldiselt, on oluline see, et me ei viskaks tita koos eh, vanniveega välja. seal on väga eh, palju eh, mõttekat, seal on väga palju mõttekat, mis puudutab kaalu ja suurust ja see on lihtsalt, need on niisugused punktid, mida pole kusagile osatud panna aga kogu tähelepanu praegu koondub nendele tohutu suurtele autodele. E, ja mina ütlen teile praegu niimoodi, et selles ettepanekus on väga palju häid punkte nii et, et ärge siis laske ennast hullutada liialt nendest ehm, tohutult suurtest autodest ja nende lubamisest üle piiri. ja nüüd ma annaksin siis sõna komisjonile soovin teile edu. Actually... suur tänu. mina alustaksin sealt, kus teie lõpetasite. ma arvan, et eh, ka teie, eh, et ka teil on selline tunne, et enamus inimesi, kes rääkisid ja ka raportöör ütlesid, et need aurodünaamika elemendid on olulised aspektid ja et neid te ka tervitate. loomulikult on erinevad mm, erinevad vaated sellele, kuidas edasi minna, on erinevaid aspekte, aga mulle tundub, et teie näete ka positiivseid elemente meie ettepanekus ja et me lõppude lõpuks jõuame niisugusele tulemusele, mis kõiki rahuldab. praeguse direktiivi läbivaatamine annab meile võimaluse vähendada heitmete hulka ja see annab ka tööstusele võimaluse eh, olukorra muutmiseks, aga nüüd kolmas element, mida siin üsna pikalt käsitleti, need on need suured, väga suured autod, siis paistab, et meil on erinev mm, arusaamine. minu arvates siin, meie jaoks ei ole siin tegemist uue elemendiga. Eh, me mm, lihtsalt praegu on see üks niisugune teema, mis teravalt esile kerkis. aga eh, teie ütlete, et ei ole tehtud mõjuanalüüsi, aga praeguses tekstis on juba see aspekt olemas. nii et, et meie ei ole ei poolt ega vastu, kui jutt on suurtest äh, veoautodest, vaid äh, see peab olema lahendatud lähimuspõhimõttest lähtudes me räägime siin ainult ühe piiri ületamisest. me räägime kahest naabermaast, meie ei räägi eh, nende eh, suurte autode kasutamisest laiemalt. ja eh, viimasel komisjoni istungil räägiti uurimisest ja see Eh, see uuring, mis läbi viidi, võimaldab selle eh, mm, teemaga edasi minna eh, poliitilisel tasemel. ja täna tuleb teil ka kuulamine ning siis ka sealt tulevad uued elemendid, mis aitavad teil otsust langetada. aitäh. aitäh, raportöör, kas teie tahate midagi lõpetuseks lühidalt öelda? suur tänu, härra esimees, ma olin alguses tagasihoidlik, sellepärast et ma ei tahtnud siin hea, kellelgi hea tuju rikkuda, kuid nüüd tuleb siiski teatud asjad selgelt välja öelda. see, mida komisjon ütles, tegelikult ärritas mind päris korralikult. tõesti, kõik oli selge, kuni need kuni Kallas tuli või kuni transpordilobistid Kallase juurde läksid, meil oli seadus, mis neli või viis aastat täiesti korralikult toimis, meil ei olnud mitte mingeid muudatusi vaja. me ju võtsime suurte hääle, häälteenamusega selle ettepaneku vastu, aga siis tuli Kallas ja pööras kõik pea peale. ja see, mida te siin nüüd äh, hakkasite ümber tõlgendama, see kukkus läbi meie kojas ja nüüd te siin lihtsalt tegite paar lehekülge ilma midagi korralikult ette valmistamata, ilma et uuringuid oleks äh, äh teinud. jah, härra Koh, kui te ütlete, et on uuringuid, jah, mõned on ja viiskümmend on mõne teise kohta, aga ma tahan saada ühte korralikku subjektiivset mõjuhinnangut, mitte ka mitte mingeid uuringuid, mille taga seisavad äh, näiteks äh, keskkonnalobistid, raudtee või kes teab, kes maksab nende uuringute eest. õigus on alati sellel, kes tellib muusika. nii et äh, praegusel hetkel mulle tundub, et komisjon on täiesti lasknud selle võimaluse käest ära ja ma isegi saan aru, miks. aga selline töö ei ole tõsiseltvõetav ja see on praegu meie kõige suuremaks probleemiks. ja nüüd lihtsalt öelda, et jah, me tegime lihtsalt selgeks, mida see tähendab, see on tegelikult täiesti õudne, see on, see läheb liiga kaugele, meil oli korralik äh, projekt olemas, mis toimis neli-viis aastat ja ma ei hakka siin üldse seda rohkem kommenteerima. lihtsalt hästi lühidalt see, mida ütlesid kolleegid. võib-olla mul ei ole vaja tegelikult seda selgitada nendele, kes näevad asju nii, nagu mina näen. aga härra Sarvamaa, teile ütlen kahte asja. otse loomulikult räägime me siin üldmõjust Euroopa majandusele ja ma arvan, et täiesti loogiliselt on mõistetav ja arusaadav see, et kui eh, need, kes kasutavad pikki haagisveokeid, et neil on majanduslik eelis nende ees, kes neid ei luba. ja lähimuspõhimõte, nii nagu härra Kraamer ütles, ei ole tegemist ühesuunalise teega kui me oleme teatud määra paika pannud, piirmäära paika pannud koos põhjendatud eranditega Rootsi ja Soome jaoks, siis see kehtib kõigile. sest muidu me võiksime ju teha nii, nagu üks kolleeg ütles, jah, siis tuleb mingi riik ja ütleb, et jah, kolmkümmend viis tonni on nende piirmäär. ehk et siis on reeglid, mis kehtivad kõigile koos põhjendatud eranditega või igaüks teeb, mis tahab, mitte keegi aga midagi, mida ta peab, nii et kõik teevad midagi. jah, see on nagu välispoliitika teil siis juba. ma arvan, et on väga tähtis, et me leiame mõistliku lahenduse ma olen väga tänulik ka kolleeg Benni muudatusettepanekute eest, see on tõesti kurss, mille võiks võtta. ma arvan, et tegemist on raske otsusega, mis me siis lõpuks teeme. mulle oleks rohkem meeldinud ja ütlen seda veel ükskord, et oleks olnud paremini ettevalmistatud ettepanek meile esitatud ja sellepärast ma ütlen, et ah, teate, jätkem see, mingil määral oleks sellest kahju, kuid siiski võiks ka komisjon mõelda selle peale, et nagu sina külale, nõnda küla sinule. Äh, raportid esitatakse viiendaks novembriks, kahekümnendal novembril on muudatusettepanekute tähtaeg, transpordikomisjonis toimub hääletus veebruaris ja Eh, täiskogul toimub aprillis hääletus, aga seda peab veel üle kinnitama. nii et eh, meie ajakava läheb välja kuni viimase täiskogu istungini. viies november äh, raport, kahekümnes november ähm, ähm, siis muudatusettepanekud ja nüüd läheme teise osa juurde see on nüüd siis avalik kuulamine, minikuulamine, see puudutab just seda teemat ma näen härra Birkerit siin, aga ma tahaksin teada, kas ka teised on kohal. kas eh, siin on eh, ka härra Hodak, eh, härra Pukart ja teised? tulge palun siia laua taha. okei okay,, guys, well we have. nii see on esi-, esimene paneel puudutab aerodünaamikat. see peaks olema sõbralikum äh, paneel. kui te äh, saaksite hakkama viie minutiga, siis oleks väga hea. komisjon juba rääkis. ma ei tea, kas te peate veel sõna võtma või hakkate te kordama seda, mida juba enne ütlesite vot ma nüüd vaatan siin pabereid. no viis minutit maksimumkomisjoni. alustageme siis härra Nilseniga. viis minutit, palun. kell lüüakse käima. suur tänu, esimees, aitäh, et te kutsusite meid siia niisugusele avalikule arutelule. minu roll on siin selles, et ma esitan teile ettepaneku põhielemendid ja seda ma teengi. ma viin, teen sissejuhatuse. alustaksin ettepaneku eesmärkidest, nii nagu meie seda nägime, see, mis meid motiveeris. nii nagu me mõtlesime, et peaks toimuma muutus olemasoleva direktiivi osas. kõigepealt eh, me tahtsime eh, suurendada Eh, raskeveokite eh, eh, kütte tõhusust aerodünaamika kaudu, see peaks aitama kaasa transpordi edendamisele ja tegema ja siis me pakume välja muudatused aerodünaamika osas, mis peavad tõstma eh, tee ohutust tänu sellele, et juhid näevad paremini. me räägime ka eh, me räägime ka mitmesugustest ohutusvahenditest, mis aitavad näiteks kokkupõrke korral ja see on eriti oluline eh, mm, nende tee eh, kasutajate puhul, kes on väga haavatavad. Eh, me räägime siin eh, sellistest masinatest, mis on rahvusvahelisel turul tulevikumasinad ja see annab tööstusele uued võimalused. toon teile mõned näited. kui me kasutame aerodünaamilisi vahendeid Eh, nii eh, auto ees kui auto taga, siis me aitame, et kaheksakümne kilomeetriga eh, sõites hoitakse kütust kokku kümme protsenti. ma pean rõhutama, sellepärast et var-, varasemas arutelus tuli see, see, see pidevalt välja, et me ei taha suurendada seda veosekaalu. ja veel üks asi, millest enne räägiti, et me mõtleme väga eh, tõsiselt tehnilistele spetsifikatsioonidele, eh, delege-, mis viiakse sisse delegeeritud aktide kaudu. komisjonis on olemas oma töögrupp ja seal osalevad kõik eh, huvigrupid. aga nüüd tulles siis jõustamise juurde, me, meie eesmärgiks on just nimelt kaalupiir Eh, me tegeleme nende üleastumistega, mis on selles vallas ning me tahaksime, et just kaalu osas oleks sihipärasem kontroll. meie tahaksime, et oleks minimaalne tase automaatkontrolli osas, eriti just kaalukontrolli osas, aga me tahame parandada ka eh, ühtlustamist, eh, kui tegemist on üleastumistega. selleks, et eh, alternatiivseid jõuseadmeid eh, toetada, siis me peame arvestama seda, et hübriid ja elektri jõuseadmed kaaluvad rohkem. sellega on juba tegeldud, aga ma ütlen ainult seda, et kui te tahate, siis eh, ma olen valmis eh, selgitama kõiki neid punkte, mida ma praegu tõstatasin lähemalt. suur tänu. ja nüüd siis rahvusvahelise maanteetranspordi esindaja Michael Nilsson. aitäh, esimees ja aitäh, et kutsusite eh, meie organisatsiooni sellele kuulamisele. meie esindame Äh, maanteetranspordiettevõtjaid ja neid, kes siis, äh, keda see ettepanek mõjutab. meie leiame, et äh, läbivaatamine on vajalik, viimane läbivaatamine toimus aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ja busside osas aastal kaks tuhat kolm ja me peame kõik keskenduma sellele, kuidas saavutada Euroopa Liidu transpordipoliitika eesmärke kuuskümmend protsenti CO kahe heitmete vähendamine aastaks kaks tuhat viiskümmend. maanteetranspordisektor on ainukene Äh, sektor, mis tegelikult on oma heitmeid vähendanud, me oleme neid vähendanud ligemale üheksakümmend kaheksa protsenti. ja samuti oleme äh, vähendanud oma CO2 heitmeid kolmkümmend kaks protsenti ja leiame, et me saame saavutada veelgi rohkem äh, ning kõige olulisem on just heitmete vähendamine saasteallika juures. me leiame, et et äh, seda saaks edasigi teha, aga ainult läbi tõhusa koostöö. Äh, mida meie arvates see läbivaatamine peaks puudutama ja mida meie toetame? Äh, meie jaoks on äärmiselt oluline heitmete vähendamine saasteallika juures ähm, ja samuti sõidukijuhtide töötingimuste parandamine. niisiis me tahame parandada aerodünaamikat ja vähendada seega kütuse tarbimist kümme protsenti näiteks sest keegi ole, ei väida vastupidist. tahame, et eh, linnadevaheline ja keskmise distantsiga transport oleks tõhusam. tahame, et sõidukid eh, oleksid aerodünaamiliste vahendite tõttu kaks meetrit pikemad. Eh, nüüd, mis puudutavad kaaluerandeid, siis me tahaksime neid kõigi alternatiivkütusel töötavate sõidukite jaoks ja samuti tahaksime, et kabinid, kabiinidisain oleks siis äh, selline, et see parandaks liiklusohutust ja ka äh, juhi töötingimusi. ja loomulikult äh, tahaksime ka siis sõidukite lubatud kogumassi, et see ei väheneks me rääkisime juba siin sellest, mida puudutab, mis puudutab busse, et nende massi suurendataks ka täiendavalt meie ei tahaks igatahes äh, blokeerida innovatsiooni selleks, et kaitsta raudteesid. näib ja tänane arutelu seda ka mingil määral on näitanud, et äh, just nimelt seda üritatakse teha, seades piirangud sellele, milliseid aerodünaamilisi äh, parandusi on võimalik sisse viia ja mis puudutab nüüd äh, veoau-, veoautode transportimist raudteel, siis nende osa praegu on ainult null koma seitseteist protsenti ja ühendvedude osa üks koma seitsekümmend kaheksa protsenti ja äh, kas tõesti parlament tahab öelda, et see äh, transpordiliik, mille kaudu liigub seitsekümmend viis protsenti kaupadest, ei peaks inno-, innovaatiline olema? tegelikult on väga vähe konkurentsi raudteede ja maantee vahel, sest me transpordime erinevaid äh, kaupu. Äh, raudtee äh, transpordifirmad on tegelikult meie jaoks väga olulised ja muide, raudteede turuosa on tegelikult vähenenud, kuigi neid on toetatud nüüd, äh, mis on meie jaoks olulised aerodünaamika ja äh, hädaolukordade lahendamise mehhanism ja meie tugineme, tugineme siin praktikale, mitte uuringutele. niimoodi on kolmekümne kahe protsendi võrra vähenenud äh, sõitude hulk, viieteist protsendi võrra kütuse tarbimine, viieteistkümne protsendi võrra CO2 heitmed, nii et, et me tõesti leiame, et aerodünaamilised vahendid on kasulikud näiteks ainuüksi Saksamaal oleme me niimoodi äh, hoidnud kokku kuus miljardit äh, sõidukitundi ja me leiame ka, et aerodünaamilised vahendid parandavad ka äh, ühendvedude olukorda. ja kui te takistate nende aerodünaamiliste vahendite kasutusele võtmist, siis tuleb sõidukeid teedele lihtsalt rohkem, sest kaubad on ju vaja kohale vedada ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid ise saama vabalt osutada, kuidas neid aerodünaamilisi äh, sõidukeid kasutatakse siis nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt. me innovatsiooni ei saa takistada niimoodi, et lihtsalt kaitstakse ühte transpordiliiki ja lõpetuseks tahaksin öelda, et et me peame toetama kõiki transpordiliike äh, selles osas, et nad oleksid keskkonnasõbralikumad. meil on pikemad rongid, pikemad laevad pikemad äh, bussid, kus on äh, rohkem reisijaid, nii et, et ka meil peaks olema lubatud kasutada pikemaid äh, sõidukeid, milles on varustatud siis aerodünaamilisi omadusi parandavate vahenditega. niisiis ja liikmesriikidele peab jääma otsustusõigus. nii et, et ärge laske innovatsioonil maanteetranspordis seisma jääda. aitäh. aitäh, härra Nielsen järgmisena härra Hodak, kes esindab ähm, Autotootjate Assotsiatsiooni, palun. aitäh, esimees. mul on väga hea meel siin olla. aitäh, et meid kutsusite siia oma seisukohti tutvustama selle direktiivi eelnõu osas. kõigepealt äh, Euroopa autotööstus äh, esindab viiteist suurt rahvusvahelist ettevõtet, meil on kaksteist koma üheksa miljonit töökohta ja me oleme üks suurimaid tööandjaid Euroopa Liidus. raskeveokid, siin te näete, millised meie liikmeid neid toodavad, TAF, Volvo, Scania ja teised tegemist on ka siis enamalt jaolt suurte rahvusvaheliste ettevõtetega. kui vaadata nüüd eh, Euroopa autotööstust ja raskeveokite tööstust, siis tegemist on ülemaailmse tööstusharuga. me eh, tegutseme ka USA-s, Jaapanis, Hiinas, Koreas ja mujal maailma paigus, Ladina-Ameerikas ja nõnda edasi. me oleme juhtideks tehnoloogia vallas mis puudutab näiteks eh, heitmete vähendamist, siis minu arvates mitte kuskil mujal maailmas ei ole neid vähendamisi nii palju toime pandud kui just nimelt meie tööstusharus. ja on meie teed siiski maailmas kõige ohutumad ja ma juba näitasin neid eh, töökohtade kohta käivaid andmeid nüüd, mis puudutab ettepanekut, siis me leiame, et äh, selle läbivaatamine on tõesti hädavajalik, äh, sellepärast et praegused seadused lähevad tagasi siis üheksakümnendatesse aastatesse, kaheksakümnendatesse aastatesse. me peame ka äh, veoautode sektori arengut tulevikus toetama ja selline läbivaatamine oleks kindlasti kasulik sellele aga seda tuleb teha õigesti, reguleerimine peab olema stabiilne ja paindlik, just nimelt seda me vajame ja praegune ettepanek meie arvates päris selline ei ole. erandid ja liikmesriikide poolne sertifitseerimine ei ole õige lähenemine, meil on vaja e, ühist Euroopa tasandil lähenemist. E, ühtsed aerodünaamikaalased nõuded kogu Euroopa Liidus ei ole vastuvõetavad. aerodünaamika on selline asi, mis äh, mida Euroopa Liit ei saa täpselt reguleerida ja samuti peame kinni pidama äh, ülemaailmsetest äh, regulatsioonidest. Äh, me osaleme väga aktiivselt globaalsetel foorumitel, kus selliseid küsimusi käsitletakse. nüüd, mis puudutavad aerodünaamilisi omandusi parandavaid vahendeid siis äh, siin on räägitud juhi kabiinist, siin on võimalik, äh, tähendab, niimoodi oleks võimalik parandada ühe koma kolme protsendi võrra kütusekasutust. Äh, ja kui vaatame nüüd auto tagaosa, siis siin nende vahendite abil oleks võimalik olukorda parandada viis kuni kuus protsenti. ja veel üks väärarusaam, mille tahaksin parandada. me peame vaatama veokeid tervikuna. meie tegelikult tooda, toodame kabiine, me ei tooda haagiseid. aga, aga mõlemat tuleb näha tervikuna, kui tahame aerodünaamilisi omadusi parandada. nüüd, mis valed eeldused meil siin veel on? aerodünaamilisem kabiin ei tähenda tingimata aerodünaamilisemat sõidukit nii et, et kui me kabiini paremaks muudame, see ei tähenda veel seda, et sõiduk tervikuna paremini käitub. me peame arvestama terve sõidukiga, nii sõiduki kere kui ka haagistega. ja väga palju sõltub sellest, kus seda sõidukit kasutatakse, kas linna sees või väljas Äh, mis, mis puudutab nüüd äh, siis kasutusepõhised standardid, äh, siis sellele me peame tuginema, kui me hakkame määrusi välja töötama. olemasolevad UNSC e määrused tegelikult piiravad kabiini pikkust. nii et, et mis puudutab igasuguste peeglite, tulede kõige paigaldamist, siis me ei tohi sattuda vastuollu nende eeskirjadega ja igasugused ja loodetavasti tulevikus igasugu andurid ja muud seadmed on paindlikumad ja lõpetuseks tahaksin veel kord öelda, et äh, kabiinide muutmise osas äh, igasugused erandid ei ole lubatavad. me ei saa asjale läheneda jupphaaval, me ei saa lubada erinevaid lähenemisi Euroopa Liidus. meil on vaja ühtseid Euroopa üleseid nõudeid aerodünaamika osas. me peame kõrvaldama siis need piirangud, mis praegu kabiini pikkusele on seatud, äh, aga seejuures ei tohi suurendada siis sõiduki massi. Äh, me peame kinni pidama äh, siis nendest nõuetest, mis puudutavad sõidukite ohutust ning loomulikult on vajalik äh, piisav üleminekuperiood, praegune üleminekuperiood ei ole piisav, aitäh. suur tänu. järgmisena härra William Toots, esindades transporti ja keskkonda, palun sõna teil. suur tänu, aitäh, et kutsusite meid. ma tahaksin komisjoni ettepanekus koondada tähelepanu äh, Eh, ühele aspektile, see puudutab auto esiosa, eh, nimelt eh, kabiini. siin te näete pildi peal telliskivi. ja küsimus on selles, mikspärast kõik Euroopas toodetud autokered näevad välja nagu telliskivid räägitakse, et Euroopa eh, autod on kõige eh, ohutumad, aga tegelikult ega nad väga ohutud ei ole. praegusel hetkel on nad väga ebatõhusad, sellepärast nad ei ole aerodünaamilised. kui tegemist on niisuguse eh, kabiiniga, mis on telliskivikujuline, siis on väga palju pimekohti, kust ei näe ja see ei ole ohutu. ja seega seletab, mikspärast nende ohutus, ohutus üldse on väga kehv. ma võiksin muidugi teile tuua siin palju statistilisi andmeid, aga räägime sellest et, et kolm protsenti autodest on veoautod aga, aga viisteist protsenti õnnetustest on just veoautodega. see on statistika ja me näeme iga päev äh, uudistest, et täpselt niimoodi on. me loom-, oleme kõik nõus, et midagi tuleb teha, on vaja e, turvalisemaid autosid ja hea uudis on see, et tegelikult me saame midagi teha. Äh, ja e, me ei pea kasutama seda e, telliskivi disaini Eh, eh, aga praegusel hetkel eh, me antud või käesoleva seadusandluse alusel peame niisuguseid kabiine tegema, nüüd me saame vedukikabiine muuta, me võime anda võime anda autode valmistajatele suunised aerodünaamilisemate vedukikabiinide tegemiseks. see toob kaasa kolm head omadust. kõigepealt me saame mõned kõige olulisemad pime e, nurgad ära kaotada. teiseks, e, autod töötavad palju paremini, kui nad täna töötavad, kui tegemist on õnnetusega. näide, näiteks kui e, täna jääb jalakäija auto alla siis, siis seitsmekümne, seitsekümmend viis protsenti eh, nad satuvad rataste alla, see tähendab, et mitte mingisugust ellujäämise võimalust ei ole, aga teistmoodi disainiga eh, seda ei juhtu. ja kolmas eh, on see, et kui on voolujoonelis vedukikabiin, siis väheneb CO2 eh, heitmed eh, tegelikult kolm protsenti tundub, et see ei ole nii väga suur number, aga, aga tegelikult see tähendab, et kokku hoitakse suur hulk raha. paljud inimesed on seda meelt, et probleem veoautodega on olemas, et see probleem tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik ja on vaja intelligentsemat lähenemist. küsimus on selles, kuidas seda teha. kahjuks komisjoni eh, ettepanek ei vasta sellele küsimusele. Eh, fundamentaalne küsimus on see, et eh, siin öeldakse, et et eh, kõige olulisem on kütuse kokkuhoid, siis on ohutus. aga tegelikult aerodünaamika linnatranspordis ei ole eriti oluline. Eh, see tähendab, et eh, linnapiirkondades olevad veoautod ei muutu, see tähendab, et ohutuse ohutuse, ohut-, et need autod ei muutu ohutumaks just seal, kus seda kõige rohkem vahend, vajatakse, see ei ole intelligentne lahendus, aga tegelikult kõik äh, veoautod vajavad äh, ohutuse suurendamist. ja nüüd ma jõuan oma järeldusteni, kõigepealt kõik, äh, kuigi Euroopa veoautod äh, on kõige turvalisemad maailmas, ei ole nad ikkagi turvalised. Eh, kui on targad autod, siis me hoiame kinni, kokku eh, kütust, oleme ohutumad ja ei, eh, saastame vähem me peame kõigepealt kõikide veoautode puhul parandama ohutust ja praegusel hetkel on võimalik teha Euroopas veoautod odavamaks, puhtamaks, ohutumaks. E, see on täiesti unikaalne võimalus ja see kõik peab juhtuma nii kiiresti kui võimalik. järgmisena sõna e, saab sõna härra Martin Puhkart viieks minutiks, kes räägib ühistranspordist maantee ja e, autoveo raudtee. selle arutelu lähtekohas on tähtis teada teatud arvandmeid. kui aerodünaamiliste lisanditega raskeveokid säästavad üks kuni kolm protsenti heitmeid ja mitte viis kuni kaheksa protsenti, nagu siin mainiti, siis sellepärast, et uuringud tehti raskeveokitega, mis sõitsid üheksakümmend kilomeetrit tunnis või nad ei öelnud, et millega nad võrdlevad neid, nad ei ole võrrelnud kunagi raskeveokeid, mis kasutavad juba neid aerodünaamilisi lisandeid. ja sellepärast on ka ootused liiga suured ja ülehinnatud ühendvedude puhul kasutatakse kolmkümmend viis protsenti vähem energiat, maanteetransport on sinna juba kaasa arvatud ja kuna kasutatakse ka äh, alternatiivseid energiaallikaid, siis miinus seitsekümmend viis protsenti ja näiteks Austria puhul, mis kasutab ka äh, vee energiat, siis see on miinus üheksakümmend protsenti, sellepärast äh, ühendveod on tõesti kõige mõjusamad ähm, vahend, äh, mõjusam liik. tahaksin veel kord öelda ka seda, et raudteetranspordis oleme me piirid juba saavutanud, sest meil on tunnelid äh, ja sellepärast on paika pandud ka ähm, vagunite laius ja kõrgus, selle dikteerivad tunnelid Te näete nüüd siin, kui vähe on tegelikult ruumi vagunis ja me üritame vagunid võimalikult madalaks viia selleks, et meil oleks võimalik kuni nelja meetri kõrguseid äh, haagiseid äh, vedada ja tegelikult ka maanteetranspordi puhul te näete, nende treilerite puhul ei kõrval ega ka kõrguses ei ole väga palju ruumi, nii et me ei saa teha mingeid muudatusi äh, kõrguses ja laiuses, sest muidu meil ei saa siin rääkida ühendvedudest. tahaksin rääkida ka sellest, et meil on, äh, me arvestame tõesti iga millimeetriga ja meil on selline kodifit-, finantseerimissilti siin B kolmsada kaheksakümmend kuus näiteks tähendab seda, et et ainult kolm meetrit kaheksakümmend kuus sentimeetrit kõrge, et veoautod võivad sellel teelõigul sõita, isegi mitte neljameetrised mitte nüüd te rääkisite siin nüüd paindlikkusest. ma saan aru, et te kaalu osas nõuate paindlikkust, sellepärast et raskeveoki juht ei saa alati kontrollida, kui palju talle laaditakse peale. aga veok ei saa olla nüüd äkitselt viis sentimeetrit laiem või kümme sentimeetrit kõrgem. siin ei saa küll mitte mingit paindlikkust üles näidata siin näete te juba pilti selle kohta, et aerodünaamilised võimalused on juba praegu olemas olemasolevate raskeveokite puhul ja ei ole mitte mingit mõtet ja uuringud näitavad ka seda, et meil ei ole vaja siin mingit lisa äh, pikkust kaks meetrit ees või taga, et see ei too endaga suuri parandusi kaasa. peale selle raskeveokid äh, ei sõida mitte alati pikka maad ja väga kiiresti. aga see on just see osa, kus äh, ühend, äh, ühisvedu hakkab äh, suurt rolli ja säästmisvõimalust mängima. siin näete ühte statistikat Šveitsist ja seal üle kuuekümne protsendi toimub juba raudteel, nii et on võimalik ühisvedude kaudu viia rohkem transporti raudteele ja lõpetuseks soovin ma veel öelda, et äh, aerodünaamilised äh, liited, äh, isegi kui nad lähevad kaugemale sellest, mis praegu võimalik, tegelikult ainult piiratult mõjutavad CO2 heitmete vähendamist ja seda ainult pikal distantsil ja väga kiiresti sõites ehk siis, kui meil on ühisveoga tegelikult palju rohkem võimalik saavutada nii et üks, ühe raske veoki äh, viimine ühisveosüsteemi äh, aitab meil kokku hoida sama palju heetmeid kui see, kui me kakskümmend viis raskeveokit varustaksime uute aerodünaamiliste liidenditega. tähtis on see, et raamtingimused Euroopas oleksid sellised, et me ei äh, ohustaks äh, transpordi viimist äh, raudteele ja aerodünaamilised liidendid, kui nad peaksid minema kaugemale nendest mõõtmetest ja kaaludest, mis praegu paika on pandud, siis tuleb hoolitseda ka selle eest, et nad on kohandatavad ühisvedudega ja et nad ei ohustaks ühisvedusid. aitäh! nüüd on küsimuste ja vastuste aeg palun, parlamendi liikmed, ma loodan, et esitate küsimusi. praegusel hetkel on Laifrid ja mõned teised. palun andke märku, kui te veel soovite sõna võtta. härra Kraamer on siin nimekirjas ja veel mõned, igale ühele kaks minutit ja kui te olete oma küsimused esitanud, siis kõik eh, sõnavõtjad saavad kaheks minutiks aega vastata. härra Laifrid, palun suur tänu. ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, kas te ütlesite, et see määrus, mis praegusel hetkel eh, paigas on, on tootjatele aerodünaamiliste kontseptsioonide ja uuenduste jaoks piisav ja praegu, mida komisjon eh, välja pakub, ei ole, eh, on täiesti ülearune võib-olla ma sain teist valesti aru. ja siis ma küsiksin ka härra Burkhardi käest. härra Niilsel ütles, et äh, need äh, veokid, mida rongiga veetakse, et neid on liiga vähe ja ei ole mõtet nende pärast muretseda. kas te olete sellega nõus või mitte ja kui mitte, siis mis te vastate talle? suur tänu. Äh, järgmine kõneleja. suur tänu härra Sarvamaa. kuna väga paljud tahavad eh, mõjuanalüüsi ja seda meil kahtlemata täna ei ole, siis eh, oluline küsimus on see, et kui palju tegelikult teavad ja ma rõhutan sõnu teavad, milline on erinevus siis, kui meil on erinevad mudelid kui me ei tee seda, mida komisjon ette paneb, siis kui palju me teame, et äh, suureneb transport raudteel? kas te saate aru, mida ma mõtlen? kas nii poliitiliselt kui ka sisuliselt minu jaoks on põhiküsimus see, et mida me saavutame, kui me vähendame CO2 emissiooni ja ka teistes küsimustes, kui me laseme eh, komisjoni ettepanekule vee peale ütleme, et ei, ei, ei, jätame see maantee kõrvale, meil on vaja rohkem raudteetransporti, loomulikult me tahame kõik eh, rohkem raudteetransporti, aga me kõik tahame ja ka mina tahan, et meil oleksid mõistlikud poliitilised otsused, mis võimaldavad Euroopa äh, Eh, Euroopa majandusele ja ka meie lastele, nii meile endile kui lastele anda tule, eh, taskukohase transpordi, aga väga palju kaupu transporditakse ja kui me nüüd oleme komisjoni ettepanekule vastu, mida me siis võidame sellest kaupade transpordi osas? aitäh. härra Panjan, palun kõigepealt ma küsin härra Burkhardi käest. ma ei saanud eh, päris hästi aru, eh, kas te ütlesite, te ütlesite sellest aerodünaamika jutust ma eh, väga hästi aru ei saanud. aga ma ei saanud ka väga hästi aru sellest, mida te rääkisite nendest ühisvedudest. näiteks meie Ühendkuningriigis eh, meie Ühendkuningriigis paneme konteinerid autodelt raudtee peale, mitte ei topi sinna autot ennast. see on nüüd selle küsimuse üks külg. ja tegelikult eh, mind huvitasid need ettepanekud, mida tehti eh, kas te olete rehkendanud välja kui palju need, ehm, need lisaturvaseadmed maksma lähevad, eriti väiksemate autode puhul ning ma tahaksin teada, mida, ehm, mida mõelda nende ehm, aerodünaamiliste meetmete ja siis turvameetmete puhul, kas nad üksteist toetavad või nad on omavahel vastuolus ja huvitab mind ka see, mulle tundub, kas see oli härra Vodak või härra Nilsson, kes sellest rääkis, et eh, need eh, tagumise disaini muutus eh, annab rohkem aerodünaamika vallas, vallas kui selle kabiini muutus. kui nüüd praktilisest seisukohast vaadata, siis kuidas selle tagumise aerodünaamikaga on, kui tegemist on Eh, suurte veoautodega, kas eh, nad on praktilised? ja me eh, peame olema ettevaatlikud, kui me tahame midagi kohustuslikuks teha. härra Lichtenberger, palun. Ähm, jah, suur tänu. mul on üks küsimus ekspertidele, kes ütlesid, et meil on võimalik väga palju säästa, ka raha säästa siis, kui me kasutame aerodünaamilisi liidendeid. kui see tõesti nii on, siis miks me seda raskeveokite ümberehitamisele praegu juba ei tee, kui me nii palju raha säästame sellega. kas meil on tõesti vaja äh, luba äh, selle ühe või kahe sentimeetri lisamiseks selleks, et raskeveokitööstus seda teeks. minu arvates on see absur-, absurdne. kui on võimalik tuhat viissada eurot kokku hoida, siis ma arvan, et öö, äh, tasuks äh, sel, nende liidendite paigaldamine ka ennast ära veerandist meetrist või meetrist ei piisa. me teame, et raskeveokite äh, koorem ei ole keskmiselt nii suur ehk nad ei ole tavaliselt sajaprotsendilised laetud, et äh, koorem on äh, koormaruumist nelikümmend, viiskümmend, seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti, nii et see veerand meetrit ei mängi siin enam mingit rolli, et kas tegemist on põhimõttelise küsimusega ja teine küsimus puudutab äh, taristusid puudutavaid meetmeid, mis on vajalikud, kui tõesti veokite laiust ja kõrgust suurendatakse. Äh, mõtlen siin just ühisvedude jaoks. jah, ma saan aru, et ideaalversioonide puhul oleks see Eh, hea, aga näiteks teatud eh, tunnelite puhul Alpides võib-olla tõesti oleks mõistlik kohati eh, raskeveokid rongidele panna, kuidas on kulu vagunitele, kuidas on lugu taristu ümberehitamisega, kas selle kohta on meil numbreid või rehkendusi, sest see mängib tähtsat rolli kasumi on enda tasku pistnud mõned suured äh, transpordiettevõtted ja kinni peavad selle kõik maksma maksumaksjad, avalik sektor. Äh, kolleeg Koh jah, suur tänu, härra esimees. mainitakse, et taristukulud on väga suured, kui need äh, pikad haagisveokid maanteetranspordile lastakse kui raskeveokid ei tohi olla raskemad, kõrgemad ja laiemad, vaid ainult pikemad, kas siis on tõesti vaja üldse taristut muuta? järgmine proua Maisner. jah, suur tänu me ju räägime sellest, et paljud ütlevad, et me soovime erinevaid transpordiliike üheaegselt kasutada, jah, me võime siin rääkida, et kas see läheb nüüd siis ühelt transpordiliigilt teisele ähm, või mida seal täpselt mõeldakse, aga on täiesti selge, et meil ei ole igal pool ühesuguseid võimalusi, tunneleid, äh, raudteed, kanaleid, jõgesid kindel on aga see, et me soovime innovatsiooni transpordis eh, ja sellist, mis oleks keskkonnasõbralik, sellepärast ma olen härra Nilsoniga nõus, me ei tohiks eh, innovatsiooni takistada teatud transpordivaldkondades ainult sellepärast, et see võib-olla ei ole üheldatav, üheldatav teiste transpordiliikidega. härra Purgat, te ütlesite, et äh, et kõik peaks minema raudteele, aga samas transport suureneb, me ei saa nii palju raudteid ehitada, me ei saa ka nii palju jõe ja veetranspordile panustada, nii et tõesti võib-olla siis sellistes kohtades, kus tõesti taristu väljaarendamine on võimalik ja kui me tõesti saame ka maanteetranspordis heitmeid vähendada, siis äkki me peaksime seda lubama isegi siis, kui me ei saa seda teiste transpordiliikidega ühendada. aga ei saa ju sellegipoolest öelda, et me ei tahaks minna keskkonnasõbralikuma äh, transpordi poole. minu arvates on selline lähenemine täiesti õige. suur tänu ja härra Kraamer, palun kaks minutit. Öeldakse, et pikad raskeveokid on voolujoonelisemad ja sellega on võimalik heitmeid vähendada ja ohutus suureneb Äh, seda ütles härra Burkhardt, aga see kõik on juba praegu olemasolevate pikkusega olemas, sellepärast miks äh, autotootjad ei keskendunud nendele meetmetele, et nad äh, suruvad läbi selle, mis praegu olemasoleva pikkusega on juba võimalik ja et siis me võiksime kõigest muust loobuda, sama kehtib ka transpordi ja äh, keskkonnaorganisatsiooni esindaja, miks te ei lähtunud sellest, miks te ei hakanud seda uurima, et viidaks läbi juba see, mis on olemas. jah, on täiesti selge, et pikad raskeveokid, pikemad raskeveokid on ohtlikumad ja neil on vaja uut taristut. nüüd Rahvusvaheline Maanteetranspordiliit, kolm või neli aastat tagasi teie organisatsiooni Saksa esindaja Karl-Heinz Schmidt, teda kindlasti tunnete, Saksamaa parlamendis esitles ta analüüsi, kus ta ütles, et tema on äh, pikkade haagisveokite vastu sellega, näiteks kui meil on Saksamaal kakskümmend tuhat puhkekohta raskeveokitele. kui aga nüüd tulevad need pikad haagisveokid, siis jääb neid kohtasid vähemaks. kaks aastat hiljem oli ta oma seisukohta täielikult muutnud, sellepärast et tal oli nii palju survet avaldatud. nii et kuidas te tahate nüüd seda, kas meil on vaja siis eh, lühendada puhkeaegasid või kuidas me leiame need puhkekohad? viimane punkt, eh, heitmed. kui me võrdleme seda, mis üheksakümnendatest aastates on eh, transpordis juhtunud, siis heitmete hulk on suurenenud kakskümmend üheksa protsenti protsenti, samal ajal tööstusettevõtete puhul on see kolmkümmend neli protsenti langenud ja üleüldiselt kolmkümmend protsenti heitmetest tuleb transpordist äh, nii et kui te soovite üleüldse kliimat kaitsta ja kui te soovite, et teie lapsed ja lapselapsed ka mingit korralikku tulevikku näeks, siis tuleb meil transport viia raudteetranspordile. kui seda aga takistatakse ja nüüd äh, Äh, soovitakse mingit suuremat CO2 mõju saavutada, äh, kasutades lihtsalt ettekäändena mingeid väikseid muudatusi, siis minu arvates me läheme liiga kaugele. härra Rikei, palun. aitäh, esimees. kui ma olen hästi aru saanud sellest, äh, mida ütles härra Brukart, ta rõhutas, et need muutused kahjustavad ühendvedusid Ehm, ja ka räägiti sellest, et äh, lähimuspõhimõte äh, äh, raskendab harmoniseerimist Euroopas. tahaksin esitada ühe küsimuse härra Tootsile. üks asi, mis häirib, on see, et me ei räägi üldse teistest e-kasutajatest. Need on ligemale sajad miljonid meie kaaskodanikud, keda meie siin esindame. mulle näib, et kui teedele tulevad eh, sellised suured autod, eh, eh, siis üldiselt on läbi viidud uuringuid, mis näitavad, et teised teekasutajad suhtuvad sellistesse suurtesse sõidukitesse väga vaenulikult Äh, ma ei hakka siin rääkima praegu majanduslikest argumentidest, aga meie kodanike majanduslikud argumendid hetkel ei loksuta. Äh, niisiis küsimus. Äh, kas, kas meil on andmeid nende õnnetuste kohta, mis puudutavad suuri veokeid, seda ja veel üks küsimus. kas need Äh, pikad veokid satuvad sagedamini õnnetustesse kui teised. Äh, äh, nii palju, kui minule on mulje jäänud sellest, mis ma olen lugenud, siis need teekasutajad, kellest suurem osa muideks on maksumaksjad, tunnevad igatahes muret selle üle, et selliste sõidukite hulk meie teedel kasvab aitäh. annan siis võimaluse kõigile äh, vastata selles järjekorras, nagu te oma ettekande tegite, härra Nielsen kõigepealt. ja äh, nagu ma ütlesin, et äh, kui te tahate põhjalikumalt vastata, siis ma arvan, et meie saadikud on väga õnnelikud, kui te saadate neile selle vastuse kirjalikult. jah, loomulikult võite alati minuga ühendust võtta, ütleb härra Nielsen. meie leiame, et kõik transpordiliigid on olulised, siin räägiti Šveitsi ko kogemusest kuigi. kuigi kuuskümmend protsenti kaupadest liigub äh, raudteele, siiski liigub osa, väga palju kaupu ka endiselt maanteedel, nii et me ei tohiks seda unustada. härra Penjon, ma arvan, et te kõnelesite sellest, kuidas ühendveod peaksid toimuma, kas äh, see on, äh, kas niimoodi saab näiteks haagiseid ka transportida, meie niimoodi ei leia meie arvame, et tuleb äh, kahe, kasutada vahetusveovahendeid, konteinereid, kui toimub transport äh, raudteel. proua Lichtenberger, te kõnelesite sellest, et miks me ei ole midagi olemasolevate reeglite raames teinud, me oleme juba vähendanud heitmeid kolmkümmend kuus protsenti ja üritame seda veelgi teha, me viime läbi kuulitusi, on aga selge, et kui meil oleksid võimalused, saaksime teha veelgi rohkem ja kui me peame muutma näiteks aerodünaamilisi omadusi, siis jällegi see mass kannatab ja arvatakse, et, et vähem, aga on võimalik rohkemat transportida, ärge, ärge nii arvake, see probleem ei kao kuhugi. härra Kramer viitas Saksa parlamendi äh, liikmele, keda ma loomulikult tunnen, miks ta ümber mõtles, sellepärast et äh, nii oli õige. on õige, et tuleb äh, rohkem transportida vähemaga ja sellepärast me kutsumegi seda süsteemi Euroopa ühendvedude süsteemiks, sellepärast et äh, trans-, konteinereid on võimalik transportida ühelt trans-, viia üle ühelt transpordiliigilt teisele ja mis puudutab parkimiskohtadesse, siis ei ole mingi probleem. Äh, võimalused on olemas, me oleme seda tõestanud riikides, kus neid suuri pikki veokeid kasutatakse ja me oleme näinud ka, millised on eelised järgmisena härra Hodak, kaks minutit, palun. aitäh, esimees ja suur aitäh küsimuste eest. Äh, minu kolleeg vastas juba tervele reale küsimustele, aga räägiksin nüüd EMS-ist. kõigepealt me ei saa aru päris kõigist nendest põhjustest, miks äh, mainiti, miks ei või ületada rohkemat kui ühte-kahte piiri, kui on mitu riiki, millel on ühised piirid ja kui nad lubavad selliste veokite kasutamist, siis ei ole ju mingit põhjust, miks need veokid neid piire ei võiks ületada. milleks äh, on vaja meile peale panna kohustusi, mis äh, näevad seda, et me peame lihtsalt ühe auto pealt koorma teise peale ümber laadima. Äh, ja majandusteaduse põhimõtetega see on täielikult vastuolus. ma ei ole kunagi öelnud, et praegused äh, määrused on head ja me oleme nendega rahul. me tervitame seda läbivaatamist, aga me ei arva, et see, mis praegu on esitatud ja me võime siin rääkida väga paljudest aspektidest, aga praegu räägime aerodünaamikast, näiteks mis puudutab kabiini, siis äh, ma arvan, et tuleks kõrvaldada praegused piirangud. nii et, et me saaksime tõesti parandada aerodünaamikat ja parandada siis äh, kogu veoki tõhusust. ja peaksime suginema siin siis äh, tulemustele. niikaua, kuni äh, Äh, veok vastab teatud nõuetele, võiksime temaga teha mida iganes. nüüd, mis puudutab ohutust äh, ja kabiine. meie äh, disainime kabiine kõige tõhusamalt ja, ja, ja kõige efektiivsemalt Äh, kasutagem äh, siis seda aktiivse turvalisuse põhimõtet, kasutagem uusi äh, tehnoloogiaid, andureid, mis kaitseksid jalakäijaid palju paremini kui siiani. ja see oleks ka palju odavam, need on minu arvates kõige olulisemad asjad. aitäh, härra Toots. aitäh küsimuste eest. härra Benjoni küsimuse kohta Äh, turvalisus ja aerodünaamilised omadused on omavahel seotud. aga kui me räägime nüüd aerodünaamilistest vahenditest, kas sõiduki esi- või tagaosas, äh, ei saa niimoodi, et me lisame taha kaks meetrit ja ette veel ühe meetri, me peame tegema valikuid, me peame valima sellisel juhul esiosa, sest see ei päästa mitte ainult äh, küt-, ei säästa mitte üksnes kütnust, vaid päästab ka elusid ja kõige olulisem on võib-olla, et et me räägime siin disainimuutustest, me ei räägi uuest tehnoloogiast, me ei palu, et tootjad hakkavad varustama oma sõidukeid hübriidmootoritega. Need kulud, mis sellega kaasnevad, on väga piiratud. Saksa äh, masinaehitusinstituut viis läbi uuringu ja need kulud olid tõesti äh, kuskil nelisada eurot tõesti kui me järgime aga komisjoni ettepanekud siis valiku teevad tootjad ja kui tootjad midagi valivad, siis nad äh, tavaliselt valivad seda sellepärast, et nad tahavad teenida kasumit äh, selle, siin need kulud on tõesti väga väikesed. kui te muudate selle kohustuslikuks, äh, siis on asi teine. ma arvan, et me peame andma piisavat üleminekuaega Äh, sellepärast et äh, tootjad tõesti muudavad oma kabiinide disaine aeg-ajalt, äh, nii et, et anname neile aega need aerodünaamilised muudatused integreerida oma tootmisprotsessi, anname neile selleks piisavalt aega. ma arvan, et olen sellega kulude küsimuse kohta vastanud, kas meil on tõesti vaja rohkem ruumi selleks, et neid aerodünaamilisi vahendeid lisada, jah kui äh, tootjad saavad valida selle vahel, kas äh, muuta sõiduk äh, aerodünaamiliseks või mitte, siis nad alati lähtuvad siin tasakaalust. üritan teha kiiresti, ütleb kõneleja nüüd, mis puudutab härra Rikee küsimust, kaks protsenti, kolm protsenti Äh, tegelikult osaleb sellistes, äh, viis, viiskümmend protsenti sellistest õnnetustest on sellised, kus siis inimesed surma saavad ja enamasti juhtuvad need õnnetused siis auto esiosa piirkonnas ning äh, just linnapiirkondades ja seega, kui autod oleksid turvalisemad, siis oleks ilmselt ka ohutus, ohutus paraneks linnades rohkem. veel üks äh, märkus, aga palun tehke kiiresti, ütleb esimees. Äh, mis puudutab äh, ohutus, äh, siin kõneldi sellest, et meil on igasugu kaameraid ja muid vidinaid. aga turul turvalisus ei ole müügiargument, sellepärast et need inimesed, kes istuvad veoauto kabiinis, on vägagi kaitstud Eh, nii et, et eh, selle, sellel turul eh, selle turvalisuse argumendiga ei müü. härra Burkhardt. jah, suur tänu, alustan härra Leitfriedi märkusega, kes küsis, et härra Nielsen ütles, et ühisveovedudega oleks võimalik säästa ainult mõ-, väga-väga vähe. seda öeldakse alati siis, kui soovitakse ühisvedude osatähtsust väiksemale näidata, siis näidatakse statistikat tonnides ja siis võrreldakse seda, mis sõidab äh, maanteel lühikest maad, näiteks seal äh, betoonisegaja, mis sõidab kaks-kolm kilomeetrit, mingi äh, väikene mingi suuremat sorti veoauto, mis sõidab lihtsalt kuhugi ümber nurga kui aga vaadata tonnkilomeetreid, siis on pilt juba praegu täiesti teistsugune. näiteks need ettevõtted, mille puhul viiskümmend protsenti toimub ühisvedudega, nad igal päeval kümned, kümneid tuhandeid raskeveokeid transpordivad ja tavaliselt on seal keskmine äh, distants iga päev kaheksasada kilomeetrit. nii et kui me võrdleksime neid raskeveokeid, mis sõidavad tõesti pikka distantsi, üle kolmesaja kilomeetri, siis näeme me, et ähm, need mängivad väga tähtsat rolli juba praegu. alpide puhul on kakskümmend protsenti see osakaal ähm, tonnkilomeetrites ja seal kus on korralik taristu, siis näiteks Ruhri piirkonnas Saksamaalt kuni Milanosse, seal me saame rääkida juba kolmekümnest protsendist. siis Šveitsi statistikat näitasin, Šveits Transinil on ka juba üle kuuekümne protsendi äh, raudteel, sellepärast et sealsed raamtingimused on palju paremad kui Euroopa Liidus ja nad on ka teistsugused teine küsimus nüüd, et kas on, et igal pool ei ole võimalik viia transporti raudteele, see on ka täiesti õige. aga alati on võimalus ka voolujoonelisust ja aerodünaamikat saavutada praegu kehtivate seadustega. ja seepärast ongi meil vaja mõjuhinnangut, et teada saada, kas nende pikemate veokitega on meil võimalik tõesti nii palju rohkem ära teha. ja laiuse ja kõrguse puhul ei ole tõesti võimalik enam mitte midagi teha, eh, kui me räägime ühisvedudest, aga pikkuse puhul saame me tõesti teha mõningaid muudatusi, näiteks selleks, et raskeveoki esiosa oleks pehmem ja natukene ümmargusem ja võib-olla taha võiks ka paar-kolm senti juurde lisada, aga siis tuleks tõestada, et see ka mõistlik on suur tänu, suur tänu esimesel paneeldiskussioonil osalejatele ja kas me saaksime siin teha väikese inimeste vahetuse poodiumil? meie esimesel paneeldiskussioonil osalejad võiksid istuda kuulajate hulka ja teisel paneeldiskussioonil osalejad võiksid siis tulla siia üles Merci, monsieur le Président. Juste un petit mot pour faire remarquer que j'ai obtenu. tahaksin öelda, et ma ei saanud oma küsimusele ühtegi vastust, ütleb härra Rikki. I would ask the panelists then to, if they could write to Mr Rike with the answer to his question. äkki te saadaksite härra Rikele vastuse kirjalikult? ja täna öösel ta ei maga, ta ootab teie vastust, nii et, et saatke talle see, palun I, I think sometimes the problem is we äh, mõnikord on probleem selles, et meil on väga ranged ajapiirangud ja seetõttu on väga raske kõigile küsimustele vastata. järgmine paneel ja meil on neli kõnelejat, räägime nüüd siis äh, ülipikkadest haagisveokitest kõigepealt Asfinag, Austria teehooldusamet ja härra Rainer Kinreich. suur tänu, härra esimees, suur tänu võimaluse eest, et meie Alpi riikides tegelevad äh, maanteetranspordiettevõttena saame siin rääkida natukene äh, enda seisukohast ma kõigepealt teile näitena üritasin näidata, kui suur on meie maanteevõrgustik, te näete umbes seitsekümmend viis protsenti on tegemist kas tunnelite, sildade või siis maantee või kiirteedega. meie vastutame kiirteede eest ja meie arvates on see suureks äh, väljakutseks nüüd, kui veokite mõõtmed suurenevad minu eelkõnelejad ütlesid, et tõesti kõrgusesse ja laiusesse me väga palju enam minna ei saa, kui siis ainult pikkusesse. meie soovime, et meie teed oleksid ohutud ja et meil oleks vähe tõkkeid, väga vähe ka ummikuid. sellepärast on teatud piiravad tegurid, mida ma tahan teile ka järgnevate slaididega tutvustada. Need limiteeritud piiravad tegurid on kohe kindlasti taristu ja siin on meil äh, ümberehituskulud, aga isegi siis, kui üritatakse, et otsustatakse, et me oleme valmis neid kulusid tegema, siis tuleb rääkida veel ka ümberehitusajast. ja siis tuleks mõelda, mis saab pärast seda, mis tuleb pärast seda, kui me oleme sisse viinud need suured hiigelpikad veokid meil on umbes kuus tuhat äh, raskeveokite parklat äh, kiirteede ääres, mis me oleme ehitanud selleks, et raskeveokijuhtidel oleks võimalik kinni pidada puhkeaegadest. kui meil on nüüd aga pikemad raskeveokid, nii nagu ettepanekus nõutud, siis see tähendab seda, et meil on vaja kolmkümmend protsenti rohkem pikkust ja see tähendab seda, et me peame kõik parklad, mitte küll kõike kuute tuhandet, aga suur, suure osa neist peame me ümber ehitama. tegemist on suure väljakutsega ja teiselt poolt, kui äh, meil neid veel isegi ei ole ja me peame neid hakkama ehitama, siis see on suureks väljakutseks kõikidele liiklejatele teine probleem on need hädaabi peatuskohad. meil on umbes seitsesada kakskümmend hädaabikohta ja meie, meie statistikas on umbes kolm tuhat kolmsada äh, hädaabijuhtu ja kakskümmend viis protsenti nendest on äh, raskeveokid ja nagu te näete, et äh, et kui ähm, katki läinud veokit on vaja ära vedada, siis aeg, mis kulub raskeveoki äravedamiseks, on võrreldes sõiduautoga tund aega pikem. nii et kui nüüd raskeveokid oleksid veelgi pikemad, siis see tähendab seda, et äravedamise aeg on veelgi pikem ja seega ka ummikud oleks pikemad. veel üks tähtis punkt, mis puudutab taristut, nimelt tunnelid tunnelites on meil hädaabi äh, Äh, parklad, kus me oleme arvestanud praeguste suurustega. kui nüüd aga äh, see, meil on tegemist pika haagisveoga, siis ei ole, veokiga, siis ei ole sellel veokil võimalik tegelikult sõita sellesse hädaolukorra peatuskohta, vaid äh, selle sõiduki tagumine osa jääb siiski Äh, sõidurajale ja seega tekivad äh, ummikud äh, ja ma tegelikult ei tea, kui selline raskeveok peaks sinna veel kinni jääma tunnelisse, kuidas me ta sealt üldse välja saame. ja lõpetuseks tahaksin teile veel näidata, millised on äh, objektiivselt võttes meie probleemid meil on kõrged taristukulud, me toestame Äh, sildasid äh, ja me peame äh, sildade kandevõimet suurendama ja meeldame, et selleks kulub viis koma neli miljardit eurot, seda siis kiirteedel ja ähm, riikliku tähtsusega maanteedel. meie lähtume sellest, et kuna läheb kauem aega õnnetusse sattunud või katki läinud veokite äravedamiseks, siis see aeg suureneb kahekümne viie protsendi võrra ja see mõjutab ka liiklusohutust sellepärast et eh, kuna tuleb, eh, läheb rohkem aega selleks, et autost mööda sõita, sest pikast autost mööda sõita, kuna kiirused on nii palju erinevad, siis see tähendab seda, et tegelikult see toob endaga kaasa veelgi rohkem õnnetusi. ja praegusel hetkel me ehitame oma tunneleid nii, nagu Euroopa Liidu direktiiv on ette näinud eh, ja me eeldame, et põlengu puhul on see kolmkümmend megavatti, aga hiigel äh, pika haagisveoki puhul oleks see viiskümmend megavatti ja me ei tea, kas meie õhutussüsteemid üleüldse on võimelised äh, sellise probleemiga hakkama saama. aitäh ja järgmisena äh, Martin Salet ja Hollandi kogemus. jah, goedemiddag um.... Even hier een kort, uh, kort overzicht van uh, onze ervaringen. suur tänu, ma teeksin meile ülevaate meie kogemustest ja me räägime siin meie transpordipoliitikast. me lähtume sellest, vabandust, ütleb kõneleja, tal palutakse mikrofoni rääkida. põhimõtteliselt eh, on meil Hollandis selline äh, ühisvedude lähenemine, nagu me seda nimetame, kus me üritame võimalikult palju erinevaid transpordiliike ühendada. Nad kõik mängivad väga tähtsat rolli Euroopa-siseses transpordis. kõige suuremad äh, sadamad mängivad siin tähtsat rolli ja meil on suur vastutus sadamatest kaup vedada siis äh, läbi Hollandi sihtkohtadesse ja me oleme väga palju äh, investeerinud äh, raudteesse eriti just kaubavedudesse, äh, selleks et meil oleks võimalik Rotterdami sadamas kaupa vedada läbi Hollandi. meil on rahvusvahelised äh, koridorid raudteetranspordiks ja me kasutame väga palju ka siseveetransporti me tõesti oleme väga palju seda toetanud, me, see on meie jaoks üks äh, kõige kiiremini arenevaid äh, transpordiliike. ja see on võib-olla isegi suuremaks konkurendiks meil raudteetranspordile kui maanteetransport. ja me oleme üritanud ka maanteetransporti tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks äh, muuta. Te näete siin kilomeetrites, kui palju transporti läbib erinevaid transpordivaldkondi ja te näete siin, et meie oleme üks nendest riikidest, kus maanteetransport mängib mitte just nüüd kõige suuremat rolli, aga samal ajal siseveetransport äh, ja ka igasugused transpordijuhtmed mängivad väga tähtsat rolli. kahe tuhande esimesel aastal oli meil kolm Äh, alustasime me kolme erineva projektiga ja praegusel hetkel on meil umbes tuhat erinevat kombinatsiooni. maksimaalselt on lubatud kuuskümmend tonni, tavaliselt Hollandis võib äh, raskeveok kaaluda kuni viiskümmend tonni, meil on erandid, üheaastased erandid, meil on piiratud äh, teedevõrgustik meil on ka eraldi litsentsid raskeveokijuhtidele ja nad peavad tegema eksami, et seda litsentsi saada. ja samamoodi on meil ette nähtud ka ohtlikele vedudele eraldi litsentsid. siin näete te nüüd internetilehti kaarte, kus on täpselt ära toodud need põhilised äh, maanteetranspordi võimalused, te näete, tegemist on piiratud võrgustikaga ja siin ühendatakse omavahel kõik kõige tähtsamad logistikakeskused Hollandis ja see ei üllatab teid, kui te näete, et tõesti on teid, kus väga rasked veokid võivad liigelda. nüüd see kaheteistaastane kogemus on toonud järgmised tulemused. mis puudutab taristut, siis me oleme uurinud, et tegelikult mingit ekstra mõju ei ole, kas on nüüd viiskümmend tonni see raskeveok või kuuskümmend äh, tonni. Äh, meil on seal pikemad raskeveokid ja rohkemate telgedega veokid. meil on riiklik äh, võrgustik parkimiskohad on probleemiks, kus tuleb veel midagi ette võtta, aga nagu öeldud, me peame siin lihtsalt nii-öelda kasvama vastavalt nõudmisega. igapäevased äh, transpordivood. selle puhul on meile silma hakanud, et äh, tavaliselt äh, inimesed väga äh, ei märkagi, kas tegemist on nende tavaliste raskeveokide või hiigelpikkade veokidega. me küsisime kahe tuhandelt autojuhilt ja kui me selgitasime neile, mis on mõte, miks need veokid on suuremad, siis nad tegelikult olid positiivselt äh, meelestatud. mõjuhinnang nüüd ka selle maanteetranspordilt raudteetranspordile minnes, ka siin äh, ei tulnud meil väga palju üllatavat välja. ja viimane slaid, siin näete te meie äh, seisukohta. me leiame ka, et on vaja tõlgendada seda komisjoni ettepanekut, võib-olla peaks komisjon siin tegema oma ettepanekuid ja tegelikult on see komisjoni ettepanek kooskõlas igapäevase elukorraga Skandinaavia riikides ja Beneluxi riikides. kui te näete siin et, et kaheksakümmend protsenti kogu transpordist on riigisisene transport Hollandis ja kaheksakümmend protsenti rahvusvahelisest transpordist läheb kohe kas Belgiasse või siis Saksamaale. ja kui me mõtleme selle peale siis me tegelikult võime ka öelda, et sellised selgitused on meie arvates pigem teretulnud. suur tänu! härra Dirk Fliege Allianz Pro Chines Saksamaalt. suur tänu, härra esimees, suur tänu kutse eest sellele kuulamisele lugupeetud rahvasaadikud, Euroopa Liit äh, transpordivaldkonnas on endale tõesti väga auahned eesmärgid äh, äh, pannud nimelt kolmekümne, kolmkümmend protsenti maanteetranspordist peab aastaks kaks tuhat kolmkümmend minema kas raudteele või veele. ja mõeldes nüüd kliimaeesmärkidele, on tõesti surve midagi ära teha väga suur Äh, praegusel hetkel transport on tõesti Euroopas kõige suuremaks murelapseks keskkonnaküsimustes, sest peaaegu kolmkümmend protsenti on alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast äh, heitmed suurenenud transpordisektoris, samal ajal aga tuleb neid aastast kaks tuhat kolmkümmend äh, vähendada üle kuuekümne protsendi. peale selle tuleb ka inimohvrite arvu vähendada seega teie poliitikutena seisate nüüd väga suure ülesande ees. natukene aega tagasi esitas komisjon ettepaneku, et võib pikki haagisveokeid kasutada ka piiriüleses transpordis. kas see meede on nüüd mõistlik selleks, et eelpool nimetatud eesmärke saavutada, sellest me ju täna räägimegi. Teie siin pärast seda kuulamist peate oma otsuse langetama kas pikkade haagisveokitega on meil võimalik rohkem maanteetransporti viia raudteele ja siseveekogudele, kas meil on võimalik pikkade haagisveokidega CO2 heitmeid vähendada või äkki otse vastupidi, suurendame me hoopis kasvus, kasvuhoonegaaside heitmeid ja kas meil on võimalik pikkade haagisveokidega poole võrra vähendada inimohvreid äh, liikluses vastused nendele küsimustele sõltuvad väga palju sellest, kas need hiigpikad haagisveokid kahjustavad raudteetransporti või mitte väga paljud rahvusvahelised uuringud on tegelenud selle küsimusega ja suurem osa neist jõuab järeldusele, et pikad haagisveokid viivad transpordi uuesti raudteedelt maanteele Need, kes pooldavad pikki haagisveoke, eh, toovad aga näiteks need riigid, kus neid haagisveoke kasutatakse. kuid kas tõesti, kas kogemused ka sealsetes riikides on positiivsed? me vaatasime nüüd Rootsis, kuidas on olukord pikkade haagisveokidega ja tavaliste raskeveokidega. nüüd võrreldes eh, Hollandi või Saksa, Hollandi või Taaniga me näeme, et Rootsis kuuskümmend viis protsenti kogu maanteel toimuvast äh, kaubaveost äh, viiakse läbi pikkade haagisveokitega ja mis me siin näeme? üheksakümnendast üheksakümne kolmanda aastani raskeveoki äh, kaal tõusis viis, viiekümne ühelt koma neljalt tonnilt viiekümne kuuele tonnile ja sealt hiljem kuuekümnele tonnile, nii et üle kaheksa tonni kokku. peale selle ka suurenes raskeveokite pikkus kahekümne neljalt meetrilt kahekümne viie koma kahekümne viie meetrini ja raskeveokite ja raudteetranspordi osakaal äh, põrdvõrdeliselt muutus me näeme, et äh, maanteetranspordi osakaal on kuus koma viis protsenti suurenenud samal ajal aga, aga pea neli protsenti turuosa raudtee jaoks vähenes. tõesti, tegemist oli ajalooliselt kõige madalama näitajaga, samal ajal kui maanteetransport oma viiekümne kaheksa protsendiga oli ajalooliselt kõige kõrgemal natukene väga,, väga-väga aeglaselt õnnestus äh, Rootsi raudteel sellest šokist välja tulla, alles nüüd, kakskümmend aastat hiljem, on äh, kaubaveojaamad uuesti saavutanud sama turuosa nagu üheksakümnendate aastate alguses. ehk siis praktilised kogemused näitavad selgelt, et äh, pikad haagis veokid kahjustavad maa, raudteetransporti. Nad on palju raskemad ja pikemad kui muidu lubatud veokid Euroopa Liidus ja nüüd, kui nad äh, tuleksid igale poole Euroopa Liitu, siis nad äh, võidaksid turuosa just seal, kus on praegu meil keskkonnasõbralikud lahendused ja tegemist on tavaliselt pikkade distantsidega, nii et tegelikult ei ohusta äh, pikad haagisveokid mitte ainult raudteetransporti, vaid üleüldiselt neid eesmärke, mis transpordisektor on kliimavastases võitluses endale seadnud. nii et pikkade haagisveokitega ja äh, raskeveokite lubamisega tegelikult on meil tulevikus tänavatel ja teedel rohkem raskeveokeid kui praegu. see tähendab ka seda, et CO2 heitmete kogus suureneks ja me ei ole, oleks võimalik oma eesmärke täita. peale selle ei, ei ole võimalik ka ohutust suurendada pikkade haagisveokidega. eesmärkide saavutamiseks ei ole pikad haagisveokid seega äh, põhjendatud. pikkade haagisveokite pooldajad ütlevad, et nad on tähtsad selleks, et vähendada autode arvu teedel, kuid statistika näitab, et maanteed transpordis kaubavedude puhul kahe tuhande neljandast aastast tegelikult ei ole maanteel äh, kaubavedude arv suurenenud, nii et sellega meil ei ole vaja pikki haagisveokeid, tegemist on piiratud kasvuvõimalustega turuga ja pigem tule, pigem peale selle konkurents erinevate transpordiliikide vahel suureneb ja sellepärast äh, suure tõenäosusega pikad haagisveokid peaksid ennast õigustama, võites ära äh, Äh, turuosad teistelt, nii et teie saadikutena hoolitsete tulevikus kogu transpordisektoris, teie otsustate, kas äh, pikki haagisveokeid on lubatud kasutada äh, ja meie allianss Prošiinaga leiab, et pikad haagisveokid pigem teravdavad probleeme transpordisektoris, mitte ei lahenda, sellepärast palume meie, et te lükkaksite selle komisjoni ettepaneku tagasi. aitäh ja Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni nimel nüüd siis äh, Seri Woolsgrove viis minutit. aitäh, alustan sealt, kus eelkõneleja lõpetas, räägin sellest, äh, kuidas need äh, ülipikad veokid meie liikmeid mõjutavad. meil on selle koha pealt väga palju muresid, enamik uuringuid räägib sellest, et sõiduk, suuri, neid pikki veokeid on raske, nende manööverdamisvõime on äh, puudulikum. Um, that's way too forward. So, for example. näiteks eh, Äh, siin te näete äh, Lööveni transpordi ja mobiilsuse raportist pilti. Äh, te näete, kuidas siis see ülipikk aagisveok käitub võrreldes siis tavalise veokiga. Te näete andmeid siis manööverdamisvõime kohta siis näete seda, Äh, siin keskosas, äh, kuidas äh, on lugu manööverdamisega, kui sõidetakse mööda kellestki ning ja kui manööverdamisvõimet parandada jällegi, siis teatud kontekstides see muut-, muutub jällegi halvemaks ja vastupidi. meil on probleeme ka pimealadega. praegu on pimealadest äh, tingitud õnnetusi kuskil nelikümmend, viiskümmend protsenti nendest õnnetustest, mis juhtub veokite ja jalgratturitega. tavaliselt, kui tehakse siis varem või vasakpööret annan näite ühe pime, toon näite ühe pime ala kohta siin millega me tihtipeale kokku puutume, siis eh, esimese haagise tagaosa ja teise haagise esiosa eh, niisiis, eh, nii et kui selline sõiduk pöörab, siis juht ei näe jalgratturit. siis eh, on terve rida probleeme, mis seonduvad infrastruktuuriga, neid on juba mainitud, me peame silmas pidama, et eh, liiklusõnnetustega seonduvad surmajuhtumid esinevad mitte ainult linnades, vaid ka maateedel. umbes pooled eh, kõigist nendest õnnetustest juhtuvad just nimelt maapiirkondades ja ja meil on tunne, et äh, vahendeid, äh, mida on kasutatud näiteks jalgrattateede ehitamiseks, äh, hakatakse kasutama muuks. näiteks parkimiskohtadeks ja nõnda edasi ja kui sellised veokid tõesti kasutusele tulevad, siis on üha rohkem ja rohkem selliseid teid, Äh, kus hakatakse arvestama just rohkem nende sõidukitega ja mitte jalgratastega. Äh, siin on näide sellest, kui palju on vaja lisaruumi, kui sellised sõidukid pööravad ja nagu näete, neil on tõesti rohkem ruumi vaja, see pööramine on väga keeruline manööver, eriti linnapiirkondades ähm, ei ole täpselt teada, kuhu see äh, sõiduki saba osa lõpuks välja jõuab niisiis äh, äh, kui äh, juhitakse sellist sõidukit piirkonnas, kus juht teed hästi ei tunne, siis see tekitab juhile suuremat stressi. ja siis, kui juht jälle liiga palju taha vaatab, siis juhtub sagedamini neid õnnetusi auto esiosaga, nii et, et Äh, tõesti väga raske on ennustada, mis juhtub, kui sellised sõidukid teedele tulevad ja kuidas see mõjutab just nimelt jalakäijaid ja jalgrattureid ja ka teisi autojuhte. sest ka äh, neil on, nemad ei tea päris täpselt, kuidas sellised suured veokid manööverdavad. mõned äh, andmed liiklusohutuse kohta, need suured veokid moodustavad kolm kuni kuus protsenti Euroopa Liidu autopargist ja kakskümmend kaks protsenti jalgratturitest just äh, hukkub siis sellistes äh, kokkupõrgetes, kolmkümmend üks protsenti Taanis näiteks. Äh, Belgias on see üle neljakümne protsendi, see näitaja minu meelest. arvestades seda, et transport muutub odavamaks, aga samas ohud suuremaks, oleme me väga mures, aitäh. Thank you very much Ah, aitäh! ja nüüd saavad sõna saadikud härra Leifrid, Sarvamaa, Benjon, Lichtenberger, Rikke, Kross, Weissgerber, Kramer. kaks minutit palun ja palun äh, pidage kõneajast kinni. härra Leifrid, kaks minutit. suur tänu, härra esimees. mul on härra Saletile küsimus. Te mainisite, et Hollandis ei ole taristut vaja kohaldada väga palju. tahtsin teie käest teada saada, et kas see on äkki sellepärast, sellepärast, et taristu ehitati välja viiekümne tonni jaoks ja kuuskümmend tonni seal ei mängi enam väga suurt rolli see enam ja võib-olla on, on põhjus ka selles, et Holland ei ole nii mägine kui teised Euroopa Liidu piirkonnad ja võib-olla Hollandi näide just äh, eelajaloo ja looduslike omaduste pärast võiks olla lihtsalt üheks näiteks ja eeskujuks. suur tänu, härra Sarvamaa, palun! aitäh! minu küsimus on järgmine. kas me saaksime vähendada nende pikkade haagisveokite mõju, kui me jagaksime auto raskust rohkem auto telgede ümber? ja mulle meeldiks, kui kõik neli vastaks sellele küsimusele. härra Benjon, kõigepealt härra Kienreichile küsimus. ta juhtis tähelepanu kõigile nendele täiendavatele kuludele, mis on seotud infrastruktuuri ajakohastamisega. ma oma eelmises ettepanekus äh, rääkisin ainult konkreetsetest teedest äh, ja liikmesriik siis annab loa konkreetse tee kasutamiseks ainult siis, kui infrastruktuur on juba nõuetele vastav. see lahendaks enamiku kuludega seonduvatest probleemidest ja isegi parkimisprobleem oleks probleemiks Äh, siis ainult nendel teedel, kuhu, äh, kus liikmesriik lubaks siis sellistel sõidukitel liigelda. nii et, et võib-olla võiks anda loa siis liikmesriik äh, ainult teatud teedel, sellega lahendaksime kulude probleemi ja see peaks arvestama ka härra Woolscrovi murega jalgratturite pärast, sest ma ei räägi mitte sellest, et et sada protsenti teedest selle saavad, sada protsenti teedest on sellised, kus sellised suured sõidukid liikuda saavad, vaid ainult need teed, kus tõesti infrastruktuur on selliste sõidukite jaoks äh, sobiv. ja kõik need äh, sobivusnõuded tuleb täita ja kui ühtegi, mõndagi neist ei täideta, siis ei saa need sõidukid ka sellel teel liiklemise õigust. ja härra Flege see erinevate transpordiliikide ühendamise küsimus. kas teil on mingeid soovitusi selles vallas, kuidas me saaksime piirata nende suurte veoautode kasutamist, hoolitsemaks selle eest, et need ühendveod tõesti soosiksid raudteevedusid. kas me saaksime näiteks eh, siin midagi ära teha, aitäh? proua Lichtenberger. ja herzlichen Dank äh,. suur tänu, suur tänu härra Kinreichile, kes lõpuks äh, numbrites ja tõsiasjades selgitas meile, millised on lisakulud äh, ümberehitusteks. Teil oli väga vähe aega, sellepärast ei õnnestunud teil ka selgitada, kui palju aega see võtaks. kas teil on mingeid hinnanguid ka selle kohta? ja sest sellega tuleb ka arvestada, te ju ütlesite, et kui tunnel tuleb täielikult kinni eh, panna selleks, et neid hädapeatumiskohti välja ehitada, siis see takistab ju ka liiklust. mina leian, et ka meie üles, ka mina leian, et meie ülesanneks on äh, kaaluda ära seda, et äh, kui palju see kasu on äh, äh, nendele ettevõtetele, millel on need pikad haagisveokid ja kui suur on see kulu äh, avalikule sektorile. meie peame kaaluma, mis on meie jaoks tähtsam ja mulle tundub, et mõned kolleegid siin peavad tõesti oma käe südamele panema ja mõtlema, kelle huvisid nad teenivad. nüüd need pimedad nurgad ja ratturid. tahtsin öelda, et minu arvates äh, olid need teie joonised äh, väga hirmuäratavad, ma pigem hüppaks põõsasse, kui julgeks sellise pika haagismõki taga rattaga sõita. Te ütlesite, et äh, probleem oleks võimalik parema aerodünaamikaga lahendada, kuidas täpselt? ja veel üks märkus, te ju, me oleme juba ühe korra ju otsustanud, et me soovime peegleid ümber ehitada selleks, et äh, neid ohtusid jalgratturitele ja jalakäijatele vähendada. see oli juba paar aastat tagasi aga midagi, mis pole veel juhtunud. ja nüüd küsimus esimehele, et kas, miks, miks pole midagi tehtud, äkki te teate seda? härra Rike, kaks minutit. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada Äh, härra Woolscrove'i äh, sellest, et vastas küsimusele, mille ma eelkõnelejatele esitasin. Äh, ta rääkis nendest surmaga lõppevatest õnnetustest ja sellest, et et nende ülipikkade veokite juhul on, puhul on selliste õnnetuste arv tunduvalt suurem kui tavaliste veokite puhul. ma olin väga üllatunud, et härra Flege Flege ütles, et äh, paljudele autojuhtidele meeldisid sellised suured sõidukid teedel. Äh, aga äh, see võib-olla. mul on üks küsimus härra Flegele. vabandust, ei hoopis härra Saletile mm.. kui need autod on väga turvalised miks ei tohi nad siis ohtlikke aineid transportida, miks selliste ülisuurte veokitega ei tohi ohtlikke aineid sellisel juhul transportida? ja äh, äh, siin äh, meil oli esindatud äh, üsna huvitavad riigid ja mitte juhuslikult ei olnud siin näiteks Austria Äh, ja sellega me nägime, et äh, nende äh, mõõtmete osas tuleb arvestada ka geograafiaga. kui me tahame neid autosid pikemaks teha, Austraalias võib-olla tõesti pole probleeme, aga Euroopas meil on probleemid, sellepärast et meil on siin mäed ja nõnda edasi. nii et, et kui me hakkame nüüd asju ühtlustama äh, Eh, siis võib-olla siin peaks eh, ühtlustamise asemel eh, siiski arvestama, et me ei saa ühtseid reegleid siin kõigile peale suruda ja anda luba, sellised suured veokid liiguvad kogu Euroopas, see ei ole mõistlik, võib-olla Skandinaavia riikides, kus on maapind suhteliselt tasane, võiks seda lubada. härra Koh, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, härra Kimreich, te ei saa tõsiselt äh, hakata kokku äh, liitma siin kõiki ümberehituskulusid äh, tunnelite ja sildade jaoks siis, kui raskeveokid ei oleks mitte ainult äh, pikemad, vaid ka laiemad ja kõrgemad. meil on juba praegu ka tunneleid ja sildu, mis on ette nähtud kas kuni kaheteist tunnini või kuni kolmekümne tonnini. me ei hakka neid ju kõiki ümber ehitama, lihtsalt me peame ainult teatud äh, teed vabaks andma nendele pikkadele haagisveokitele. härra Fleke, teile veel ka üks küsimus. kas te teate, et Schenker on äh, Deutsche Bahni tütarfirma ja seega üks huvitavamaid ettevõtteid äh, Äh, mis soovib, mis soovib ka pikki haagisöökeid kasutada. proua Maisner. ja, jah, asi on just selles, et öeldakse alati, et taristu muutub kallimaks mina ütlesin ka, et meil Alam-Saksimaal on see kogemus, et kui ainult teatud teed vabaks anda pikkade haagisveokiteks, seal, kus on neid mõistlik kasutada ja, ja seda siis, kui on rohkem telgi ja koormus ühele teljele on väiksem, siis tegelikult ei ole survele teele nii suur ja siis ei teki meil probleeme ka taristuga, nii et tõesti tuleb valida need teed, kus on ka piisavalt parkimiskohti nüüd äh, konkreetsed küsimused, härra Fleege, te ütlesite, et äh, pikki haagisveokeid pole vaja, et teil on piisavalt Äh, praegu võimalusi juba raudteetranspordil, aga tegelikult ennustatakse, et transpordi maht suureneb, sellepärast et maailmas on üha rohkem inimesi ja kui Euroopa soovib kaubavahetuses osaleda, siis tuleb ka rohkem transportida. ja kui meil ei ole nüüd nii palju raudteid ja me ei saa nii kiiresti raudteid juurde ehitada, siis kuhu te soovite kogu selle transpordi äh, Äh, koorma panna ja härra Poolskrov, te rääkisite siin pikkade haagisveokite manövreerimisvõimest, jah, kahekümne viie meetriga tõesti raadius on suurem ja manööverdamine on raskem aga meie siin Saksamaal kasutame pikki haagisveokeid seal, kus neil ei ole vaja mingeid suuri manööverdamisi teha, näiteks äh, Hamburgis on mõned lõõtsbussid, mis on sama pikad ja neil on ka samamoodi väga raske juhtida ja nad on ka ohuks jalakäijatele ja jalgratturitele. ja neil ei ole seal näiteks mingeid peegleid juures selleks, et neid pimedaid nurki vähendada. mis te selle kohta ütlete? Mr Kramer, two minutes härra Kraamer, kaks minutit. kõigepealt kuulasin ära nüüd need äh, tulekahju äh, nõuded äh, tunnelitele. me teame, et Berliinis on uue lennujaama avamine viibinud nüüd juba pea kolm aastat, sellepärast et äh, tuletõrjenõuetest pole kinni peetud ja tõesti, tuletõrjenõuete puhul meil ei ole mitte mingit äh, paindlikkust. kui seda pole olemas, siis ei avata, punkt me oleme Saksamaal kiirteedel sildasid kinni pannud, sellepärast et neid ei ole piisavalt hooldatud. mis siis saab, kas jätame näiteks Leverkusenis selle silla ikka veel kinni selleks, et me saaksime uusi sildasid ja uusi parkimiskohti pikkadele haagisveokidele ehitada või me hoiame ikka juba olemasolevat taristut korras? nüüd õnnetused kui sellised õnnetused tulevad, mis ka CO2 heitmeid tõstavad, näiteks siis, kui on ummik või nagu Gesine Meissner ütleb, et ainult teatud äh, teedel võib kasutada, mis aga saab siis, kui seal õnnetus juhtub, äh, kui seal on ummik, tee kinni, sild katki, kuhu te siis need pikad haagisvöökid suunate? ja muide, kontrollide puhul me teame väga hästi, et nad eh, vaatavad küll, kas puhkamisaegadest on kinni peetud, kuid neid ei huvita, kui rasked ja pikad need veokid on. ja siis tahtsin küsida Hollandi esindajalt, et kas te olete tollimaksu nendele pikkadele haagisveokidele tõstnud või siis nüüd komisjonile küsimus, kas te soovite nendele pikkadele haagisveokitele äh, maksusid tõsta, sellepärast et raudteetranspordi puhul pole seda võimalik teha, teedel on võimalused piiratud ja see tegelikult raskendab veelgi konkurentsiolukorda ja sellega meil ei ole võimalik mitte ühtegi äh, kliimapoliitilist eesmärki täita sellepärast veel kord, meil ei ole neid pikki haagisveokeid vaja, meil on vaja lihtsalt tõhusaid veokeid, ei saa olla nii, et äh, mingid suured ettevõtted pistavad kasumid oma tasku ja maksumaksjad maksavad kõik selle kinni. see on praegu siin kasumite erastamine ja äh, kahjumite enda ta-, äh, maksumaksjatele andmine. järgmisena härra Teet Pakker suur tänu, ma tahan teha mõningad märkused ja paar küsimust. esimene küsimus härrale, kes esindab äh, jalgrattureid. ta ütles, et rohkem õnnetusi juhtub nende ökokombidega ma tahaksin teada, kui palju Belgias on juhtunud õnnetusi nende suurte haagisveokitega, arvestades, et alles juulikuus võeti nad kasutusele Belgias. teine küsimus puudutab äh, seda raudteetransporti ja seda transpordi liikumist raudteetranspordilt uuesti maanteetranspordile. see küsimus tekkis kaks nädalat tagasi ühe projekti esitlemisel. nimelt, et äh, teatud riikides on statistika hoopis teistsugune, sellepärast et neil on pikad haagisveokid juba lubatud äh, võrreldes nende riikidega, kus neid pikki haagisveokeid pole lubatud. kui me vaatame Hollandit, siis on tegemist ainult ühte tüüpi statistikaga, nii et äh, küsimus tekib, et miks me äh, peaksime olema vastu tõhususe suurendamine selle teatud liikmesriikides, eriti kui on probleeme sellega, et raudteetaristu ei ole seal korralikult välja töötatud. ja nüüd äh, veel üks küsimus, mis puudutab seda arutelu äh, piiriülese transpordi üle teatud riikides on probleeme pikkade haagisveokitega, saan sellest aru, jah, tõesti, tunnelite puhul ja mägistes piirkondades on tõesti eh, probleeme, eh, sellepärast et seal ei saa kasutada neid pikki haagisveokeid. aga kui meil on riigid, mis on andnud juba loa nende veokite kasutamiseks, miks me siis ei võiks siin Euroopas öelda, et jah, kui need riigid omavahel kokku lepivad, miks nad ei võiks siis seda transporti ka piiriüleselt suunata? Okay, I'll get the... ja nüüd on siis kõnelejal võimalik vastata. kaks minutit. alustagem härra äh, kindralist. kõigepealt küsimus, et kas me võiksime teatud koridorid avada? Neid koridore tuleb vaadelda. kulud on arvestatud kogu võrgule, selles osas on teil õigus. kui me koridorid avame, siis tuleb mul, meil avada transiitkoridorid üle Alpide, neid on kokku meil kolm koridori ja seal on ka kõige rohkem tunneleid, sellepärast et äh, seal on ka kõige pikema, kõige rohkem transporti ja sildasid kõige rohkem. jah, kulud on võib-olla küll väiksemad, aga ebaproportsionaalselt suured ikka võrreldes teiste võrguosadega jah, nüüd see koorma jagamine rohkematele telgedele seda teeme juba praegu, praegusel hetkel meil on äh, neljakümne tonni piir ja kui seda ületatakse, siis on vaja erilubasid. Äh, sildade staatika jaoks äh, võib see nii jääda, kuid raske veo käib ikkagi nii raskeks ja kui ta sõidab vastu äärt, äärekaitset, siis peab see äärekaitse siiski vastu pidama, see raskeveok ei või seda äärekaitset ära äh, lõhkuda. nii et selles suhtes jääb siiski silla äh, kandevõime küsimus püsima. me siin õhutamise puhul tunnelites lähtume kolmekümnest megavatist kui ähm, aga räägitakse nüüd viiekümnest megavatist, siis meie rist äh, õhutussüsteem enam ei toimi ja me ei suuda kahe tuhande neljanda aasta direktiivi nõuetest kinni pidada. siis tuleb meil uued kohandused teha ja nagu me teame, ristõhutussüsteemid ei suuda nagunii töötada suuremal võimsusel kui kolmkümmend megavatti. Ähm, suur tänu. jah, tõepoolest parem eh, eh, vastates ära Reisendile. Eh, mulle näib, et kuuskümmend tonni töö, kuuskümmend tonni ei põhjusta probleeme infrastruktuurile, nii et pole vahet, kas viiskümmend või kuuskümmend tonni. me tõdesime Saksamaal et, et viiskümmend protsenti siiski jääb maksimumiks Äh, aga võib-olla see viiskümmend tonni äh, on selleks heaks lähtepunktiks, mille raportöör võib, äh, millest raportöör võib siin lähtuda. võib-olla Holland ei ole võib-olla väga heaks näiteks ülejäänud Euroopale. meie Äh, Hollandis peame kinni pidama loomulikult ka samadest nõuetest ja samadest kriteeriumitest. mõningatel juhtudel äh, võib äh, teha konkreetseid järeldusi, te teate, et Holland on ka riik, kus kohtutakse väga soosivalt jalgratturitesse. meil on eksperdid äh, kes äh, siis äh, käivad koha peal ja uurivad neid teid ja veenduvad, et seal ei ole selliseid ohte äh, teistele, teistele transpordiliikidele me kasutame siis sellist transporti tehaste puhul, sadamate puhul ja nõnda edasi. võib-olla lisaksin ka veel, et me ei kasuta neid veokeid mitte kõikjal. transpordisektor võib äh, Äh, ise siis otsustada. härra Rikee esitas ka küsimuse, et äh, miks sellised veokid ei transpordi ohtlikke aineid. Äh, meil on siin teatud juriidilised piirangud. me peame arvestama Äh, siis teatud juriidiliste ping-, äh, piirangutega, äh, sellepärast et ainult need, neid aineid, mida tohib transportida tavaliste veokitega, on lubatud siis transportida ka nende ülipikkade veokitega. tegelikult on võib-olla tegu küsimusega, mida peaks uurima Eh, kui me tahame investeerida keskkonna, keskkonda soosivatesse meetmetesse, siis me peame vähendama heitmeid ja sellepärast on need veokid vajalikud. härra Flege järgmisena. härra Sarvamaa, te küsisite, et kas me taristukulusid ei saaks vähendada, kui me Äh, koormust jagaksime rohkemate telgede vahel, jah, Saksamaal ka tullakse nende argumentidega, meil on nelikümmend tonni ja meil on võimalik ühele teljele koormust vähendada, kuid taristukulud jäävad ikkagi sei-, püsima, sellepärast et tuleb tuleohutusnõueid täita tunnelites ja parkimiskohtasid tuleb ehitada ja muide, nelikümmend protsenti ei ole, nelikümmend tonni ei ole see, mis jääb, sellepärast et praegusel hetkel igal pool, kus need pikad haagisveokid on, kasutatakse juba kuutekümmet tonni, nii et et see tähendab ja tõestatakse tõesti sõidetakse pikki maid ja nüüd me juba teame, et siin rootslased teevad katseid juba üheksakümne tonniga, nii et see asi läheb lihtsalt järjest hullemaks. härra Penjon, te küsisite, et milliseid konstruktiivseid ettepanekuid on minul, et et kuidas seda, neid ühisvedusid äh, toetada, jah, tõesti, meil tuleb siin raudteetranspordi selles osas välja arendada ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, et äh, jah, tõesti, me ei peaks pikkadele haagisveokidele mitte parkimiskohti ehitama, vaid hoolitsema selle eest, et praegused mõõdud jääksid raskeveokitele püsima ja need investeeringud, mis siiamaani on tehtud, läheksid kõik tuulde siis, kui veokeid hakatakse pikemaks muudetakse. Te küsisite, kas te teate, te küsisite, kas ma tean, et TB Schenker on üks tähtsamaid logistikaettevõtteid. jah, mina siin ei tee kampaaniat mitte ühelegi ettevõttele ja ma ei tea mitte ühtegi ma, raudteetranspordi äh, riiki, mis sooviksin reklaami teha ühele ettevõttele proua Maisner, kui te vaatate statistikat ja vaatate seda, kui palju raskeveokeid on kiirteedel, siis te näete, et äh, tonn kilomeetreid on vähenenud, vähenenud kahe tuhande neljandast kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani. mina ei usu, et me saame siin seda äh, määra suurendada, jah, kui kasvab midagi, siis tõesti väga vähe ja ilma, ja kui te ütlete, et pikkade haagisveokiteta pole võimalik, siis mulle tundub, et te räägite siin tõesti mingit väga vana juttu uh,. Äh, Mr Woolsgrove. härra Woolsgrove. see küsimus äh, mis puudutas eh, siis eh, selle teljevahe laienemist, eh, minu arvates see teeb asja veel hullemaks jalgratturite jaoks. kui meil on saja protsenti hea infrastruktuur suurtele autodele, siis tegelikult mm, Äh, on niimoodi, et me võime küll ehitada ringteid äh, nende piirkondade ümber, kus on palju inimesi, aga väga sageli peavad nad ka sõitma läbi asustatud asulatest ja mm, see teeb asja kõik hullemaks. Äh, ja vähemalt praeguse seadusandluse järgi piiriüleselt suured autod liikuda ei saanud aga kui nüüd see ettepanek läheb läbi, siis, siis eh, igatahes hakatakse uuesti avaldama surmet selles osas, kuhu need autod veel saaksid minna ja eh, tegelikult eh, ei juhtu niimoodi, et kasutatakse ainult selliseid teid, kus need suured autod teistega kokku ei puutu. nii nagu ma juba varemgi ütlesin, praegusel hetkel on veoautod e, niisuguse, veoautosid kasutatakse niimoodi, et logistikaettevõtted e, laevad neid tühjaks. mis puudutab e, pimealasid ja aerodünaamikat, siis me arvame, et aerodünaamika mm, osas on võimalik kabiine teha turvalisemaks tegelikult äh, nende piimade, nende pimenurkade äh, suhtes on kaks asja. Äh, üks on siis see, mida me näeme eest, mida me näeme külje pealt ja, ja, ja, ja tegelikult mm, praegu on võimalik selles osas olukorda muuta. suur tänu, ma tahan tänada kõiki inimesi, kes täna sõna võtsid. nüüd Eh, annaksin härra Leifridile sõna, kes võtab meie arutelu kokku. mina tahaksin seda, et vastataks minu küsimusele Belgia olukorra osas. ma rääkisin eh, praegu tavalistest suurtest autodest, mitte nendest eh, gigaautodest. nelikümmend kolm protsenti nelikümmend kolm protsenti äh, jalgratturitest saab surma suurte äh, autode tõttu ja nüüd härra Laifrid, palun tehke nii lühidalt, äh, kui teile meeldib. suur tänu. kõik oli väga tore. tegelikult oli väga huvitav kuulda ja meil oli suur abi sellest, mis me täna kuulsime oma tulevases töös, aitäh! suur tänu! tänaksin kõiki, kes meie arutelust osa võtsid, tänaksin ka komisjoni. ja nüüd ma tahaksin inimesi distsiplineerida. meil ei ole muid küsimusi, aga ma tuletan meelde, et järgmine koosolek on Brüsselis esime-, esmaspäeval, kolmekümnendal septembril kella kolmest kella poole seitsmeni, aitäh tõlkidele, head aega!